kallid kolleegid, hakkame pihta. meil on täna päris palju tööd teha. lugupeetud kolleegid, tere tulemast meie tänase kultuurikomisjoni kohtumisele, meil on täisprogramm ja, ja ma eeldan, et et äh, teile sobib see, et me homme enam kogunema ei pea ja ja päevakorraga punkt üks, päevakorra kinnitamine, kas me võime päevakorra kinnitada praeguses vormis? on kellelgi vastuväiteid? paistab, et ei ole, sellisel juhul on päevakord sellisena kinnitatud ja nüüd päevakorrapunkt kaks, koosolekute protokollide kinnitamine ja kolm kolmanda septembri protokolli projekti kinnitamine, see on olemas ka teie koosoleku dokument, kas on märkusi selle protokolli kohta? ei ole ilmselgelt ja teen ettepaneku, et nii nagu tavaliselt, siis kinnitame protokolli, kui selle kohtumise lõpuks mingisuguseid vastuväiteid ei esitata ja nüüd päevakorrapunkt neli ähm, juhataja teadaanded, täna on meil siis vastav keelerežiim Prantsuse, Saksa, Itaalia, äh, Kreeka, Hispaania, Portugali, Tšehhi, Eesti, Ungari, Poola, Sloveenia, Bulgaaria, Rumeenia ja nagu alati meenutaksin teile, et meie koosolekut saab jälgida ka veebis. ja nüüd paar infot ka äh, meie Lux äh, film ähm, auhinna kaheteistkümnenda auhinna kohta, niisiis viieteistkümnendal ähm, oktoobrist alates saab, ähm, saab äh, siis hakata hääletama ja nii video on demand kui ka DVD pakett äh, limiteeritud väljaandes on äh, meie komisjoni liikmetele kättesaadav ja viimastel aastatel on parlamendiliikmete arv kes ähm, hääletusel osalesid, kahjuks äh, see on tagasihoidlik olnud ja ma arvan, et seda olukorda tuleks muuta ja see tähendab, et meie komisjon peaks näitama head eeskuju, kui äh, tegu on siis sellega, et tuleks arutada ka meie äh, kolleegidega neid filme, et need, kõigepealt tuleks soovitada neid filme vaadata ja siis ka vastavalt hääletama neid kutsuda. ja seetõttu kutsuksin teid kõiki üles, et olge siis aktiivseteks saadikuteks Luksfilmi auhinna osas ja ärge tehke reklaami mitte ainult ähm, parlamendis, vaid ka kõikide kolleegide seas ja mis puudutab filmi valiku infot, siis see on ka teil istekohtadel olemas ja nagu mulle öeldi, siin on kolm väga erinevat, aga kõik kolm filmi on vägagi huvitpakkuvad ning äh, Äh, ootan huviga, kes siis lõppude lõpuks võidab ja infot nende filmide kohta ma teile praegu edastama ei hakka, see info on teie dokumentides olemas ja kolm filmi siis viisteist kuni üheksateist oktoober ja siis viis kuni üheksa november näidatakse äh, neid kaks korda päevas, kell üks, kell seitse juudi, juudi menuini saalis, paar erandit on ka, aga kui te eh, soovite neid filme näha siin parlamendi kinos, eh, siis kindlasti saate õigeaegselt ka õiget eh, infot. Luksfilmi päevad leiavad ka päev, ka aset, nii et neid Luksfilme näidatakse siis üle kahesaja korra tuhandetele kodanikele ja kodanikel on võimalus filme näha ka üle, rohkem kui kahekümnel festivalil ehm, ja kuuendal, seitsmendal, kaheksandal novembril näidatakse neid filme viieteistkümnes erinevas liikmesriigis ning äh, see projekt käib käsi, äh, käes koos äh, ka teise organisatsiooniga, nii et me soovime Lux Prize'i nähtavust suurendada ja auditooriumit suurendada, samuti kunsti- ja kultuurikeskusesse Bosaari on äh, režissöörid kutsutud ja Cinemas galeriisse on nad ka kutsutud ning peale filmi näitamist toimuvad siis ka arutelud režissööridega erinevates kinodes liikmesriikides. peale selle on Facebookis ja ka Arte internetilehel võimalik neid üritusi jälgida. hääletusmenetlus on selline, nagu seni ta on kogu aeg olnud, nii et seni ei ole seal midagi muutunud, te olete kõik kutsutud hääletama viieteistkümnendast oktoobrini kuni kolmeteistkümnenda novembrini internetilehel inter,, Luxpressi internetilehel ja auhind antakse kätte nagu tavaliselt Strasbourgil neljateistkümnenda novembri keskpäeval täiskogu saalis ja kolmeteistkümnendal novembril toimub ka seminar ajakirjanikele ja Evelyn Kepard ja äh, Wim, ähm, härra Wim Wenders, Filmiakadeemia äh, juhataja, on kutsutud sinna ähm, arutama äh, filmimaailma olukorda ning te olete loomulikult ka ähm, kutsutud kõikidele vastavatele üritustele ja palun arvestage siis selle, et selleks, et et kui te soovite äh, neid filme vaadata videonõudmisel, siis äh, te peate vastava koodi äh, taotlema, see on natukene keeruline, aga aga kuna need serverid ei ole parlamendis, vaid parlamendist väljaspool, siis paraku ei ole võimalik, et ähm, me siin oma äh, Ehm, parlamendiliikme koodiga eh, juurdepääsu taotleksime, aga me veel oma talitustega ka arutame seda, kuidas tulevikus juurdepääsu nendele filmidele lihtsustada, sellepärast et ka teistele parlamendiliikmetele ehm, on see ikkagi takistuseks, kui nad peavad kõigepealt juurdepääsuks eraldi koodi taotlema. aga kahjuks praegu seda lihtsamalt organiseerida ei saa ning äh, siinkohal sooviksin ka tänada Marisellat ja Hindrikit, kes siin Euroopa Parlamendis Lux filmi auhinda ähm, korraldavad ja kõikide töödega tegelevad. suur tänu teile selle eest. ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunktini. niisiis äh, täna on meil viis seadusandlikku õigusakti vaja, hääletada ja proua Libeška, palun. aitäh. mis puudutab nüüd äh, Lux äh, filmi auhinda viimasel aastal meile lubati, et kultuurikomisjoni liikmetena me saame ka Äh, videokassetid, aga kahjuks me ei ole neid seni saanud, nii nagu ka eelmisel aastal. niisiis, ähm, puudutab videosid äh, parlamendiliikmetele, need peaks olema olemas ja ka arvatavasti siis viieteistkümnendast oktoobrist on need kättesaadavad ja see on vist reede, kui ma õigesti olen asjadest aru saanud aga kindlasti me tegeleme sellega, et kõik toimuks sujuvalt ja te saaksite siis ka vastavad DVD-d kätte. ja, ja siis ma palun ka meie kaastöötajad, et et nad korraldaksid nii, et asjad sujuksid, et vähemalt kultuurikomisjoni liikmed vastavad DVD-d kätte saaksid. hästi, ja nüüd jõuame siis hääletuste juurde. nagu öeldud, viis seadusandliku õigusakti ja tulemegi siis kohe hääletuse juurde kõigepealt mitmeaastane finantsraamistik kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse ja see puudutab siis parlamendi seisukohta kokkuleppe saavutamiseks ja arvamuse koostajaks olin ma ise ning siinkohal sooviksin tänada kõiki variraportööre ja ka kaastöötajaid fraktsioonist ja sekretariaadist, ma arvan, et meie koostöö oli väga hea ning me jõudsime väga hea tulemuseni ja loodame, et see arvamus kajastub siis ka parlamendi vahearuandes, eelkõige siis eelarve omas ja siis ka äh, laiemalt parlamendi seisukohas ja tulemegi siis kohe hääletuse juurde ja alustame muudatusettepanekust üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd edasi muudatusettepanek kolm ja pean võtma teise hääletusnimekirja, niisiis mõõtsime kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, mõõtsime neli poolt, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus ja hääle, avan hääletuse. jah, ma natukene ootan. ma soovisin tegelikult veel küsida, et kas kõik on ikka oma kaardikesed pannud masinasse ja nüüd äh, sulgen hääletuse. niisiis, hääletus on nüüd suletud. kakskümmend viis poolthäält, neli erapooletut, ühehäälselt vastu võetud, suur tänu teile. ja nüüd. Bogdan Brunon-Vrenta arvamus digitaalse Euroopa programmi kohta ja alustame muudatusettepanek kaheksa. vabandust siiski, Bogdan, kas sa soovid paar sõna öelda? Thank you, chair, really briefly I would like, I would give my special tahaksin tänada kõiki variraportööre tõesti hea koostöö eest selles küsimuses. aitäh, et aitasite koostada seda dokumenti aitäh äh, sekretäraadi esindajatele, minu äh, assistendile ja kõigile teistele, aitäh! suur tänu, Bogdan, suur tänu sulle ka sinu töö eest ja alustame muudatusettepanekust kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud. ja kontrollime sada neliteist ja avan hääletuse sulgen hääletuse. rahvaparteil on üks liige üle. nii et üks peaks Rahvaparteist oma kaardi välja võtma hääletusmasinast. hästi. ja nüüd sobib küll. ja sulgen hääletuse. viisteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. üheksa poolt. vast-, jaa, see oli tagasi lükatud, nüüd üheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud ja ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime sada seitseteist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 sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on vastu võetud, aga igaks juhuks kontrollime. avan hääletuse. sulgen hääletuse. viisteist neljateistkümne vastu ja tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on vastu võetud, aga kontrollime, sada nelikümmend kuus ja hääletus on alanud. sulgen hääletuse. neliteist poolt, kümme vastu, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada neli, ja seitseteist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, kaheksateist sada viiskümmend ühesugust poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada seitsekümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime, avan hääletuse sada seitsekümmend üks. sulgen hääletuse ja viisteist kolmeteistkümnendasse tagasi lükatud kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu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 erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. kuusteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada, kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada neli koos äh, suulise muudatusettepaneku poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kom-, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, taga, vastu võetud viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. teine osa, muudatusettepanek seitsekümmend kolm, sulgen hääletuse, kuusteist kaheteistkümne vastu tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. avan hääletuse kaheksakümmend üks, jah, ja seitseteist kaheteist minu arust vastu võetud, vabandust, ei olnud päris selgelt aru saada. ja nüüd kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud. ma ei ole päris kindel ja kontrollime, avan hääletuse. sulgen hääletuse viisteist neljateistkümnest tagasi lükatud. üheksakümmend viis poolt. vastu, erapooletud, ta vastu võetud. üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud. jah, kontrollime. Te peaksite oma käed kõrgele tõstma, muidu ma ei saa käemärkidest aru. kas kõik magavad? jah, lõpetan hääletuse. neliteist neljateistkümnest tagasi lükatud. sada poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus ja avan hääletuse. Geschlossen. sulgen hääletuse kahekümne seitsme poolthäälega ja ühe erapooletu häälega vastu võetud ja õnnitlused Bogdanile. ja nüüd edasi Luigi Morgano arvamus ja see käsitleb Euroopa Horisondi raamprogrammi. Luigi, kas sa soovid veel midagi öelda, palun? Sì, molto brevemente, davvero. teen lühidalt. jah, tõesti tahaksin tänada kõiki iseäranis suur aitäh variraportööridele ja sekretäriaadi esindajatele. suurepärane koostöö, suurepärased inimesed, ma arvan, et teksti osas oleme jõudnud ka üksmeelele ning äh, meie komisjon on teinud ära hea töö, aitäh! jaa, suur-suur tänu! suur tänu, Luigi, ka sulle tehtud töö eest ja alustame muudatusettepanekust kaheksa poolt. vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime muudatusettepanek kaheksakümmend kuus. sulgen hääletuse. viisteist kolmeteistkümne vastu ja tagasi lükatud kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist, see on tagasi võetud üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud ja kontrollime avan hääletuse üheksakümmend viis. sulgen hääletuse. viisteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt kas ma midagi unustasin ära? ahah, selge, selge, sada kolm, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kuus poolt, vastu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 sada kolmkümmend kolm. vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu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 erapooletud, tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kaks poolt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 hästi, kontrollime. avan hääletuse. sulgen hääletuse. viisteist kolmeteistkümne vastu vastu võetud. kompromiss neliteist poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üks poolt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 vastu, erapooletud ja ma kontrolliksin seda. muudatusettepanek kaheksakümmend. sulgen hääletuse. neliteist neljateistkümnest tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus, avan hääletuse sulgen hääletuse. kakskümmend kaheksa poolthäält, üks erapooletu ja ühehäälselt vastu võetud ja terv-, õnnitlused Luigile. ja nüüd edasi. arvamus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta ja raportööriks on Marlene Mitsi. Marlen, kas soovid veel paar sõna öelda? Well, thank you very much, Petra, very briefly I would like aitäh, väga lühidalt soovin tänada kõiki kaastöötajaid, eriti muidugi just variraportööre. ma arvan, et me koostasime sellise dokumendi, mis on regioonide jaoks väga oluline ja äh, rõhutasime seda, kui oluline on piirkondi toetada. aitäh kõigile! suur tänu, Marlen, ka sulle tehtud töö eest ja alustame. Äh, hääletame nüüd lihtsalt edasi. ja nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üks poolt, vastu,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 erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaks poolt, pool, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üksteist poolt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 erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada viis poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. sada kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kaksteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud sada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada neliteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada kuusteist poolt,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 erapooletuid tagasi lükatud, sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend kahe, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, see on nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, see on nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud sada viiskümmend kaks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, nimeline hääletus ja avan hääletuse. <laughs> Kriege eine kostenlose Massage für meine Zunge. see oli tõeline massaaž nüüd ka minu keelele geschlossen. sulgen hääletuse. kakskümmend kolm poolthäält, üks vastu, kolm erapooletut ja suure häälteenamusega vastu võetud. Marleen, õnnitlused sulle. ja nüüd viimane hääletus, aga see ei ole paraku palju lühem kui eelmised, aga üritame seda sama sujuvalt sellega hakkama saada ja siin me räägime arvamusest, mis käsitleb liidu õiguse rikkumistest teatajate kaitset. ja selle arvamuse koostajaks on Kursio Maltese, kes täna kahjuks kohal olla ei saa, sest ta on haigestunud. ja siitkohal soovin talle head paranemist ja lähemegi kohe hääletuse juurde ja alustame kompromissist üksteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. ja nüüd kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend neli sai hääletatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, seitsekümmend kaheksa see äh, lükati tagasi ja seetõttu jääb nüüd seitsekümmend kaheksa, seitsekümmend kaheksa. see lükati tagasi, seitsekümmend kaheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada seitsekümmend poolt, vastu. ei, seda, vabandust, seda ei peagi hääletama. kompromiss kakskümmend. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks kahjuks ei kuule, mida saalist hüütakse vahele ilma mikrofonita. niisiis, vaatasin ikkagi õigesti. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kakssada üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kompromiss kakskümmend kolm vabandust, ütleb proua esinaine, üks asi jäi kahe silma vahele. kolmsada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmsada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmsada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada seitse, kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmsada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. Schon ganz durcheinander. Geschlossen. sulgen hääletuse. neliteist kolmeteistkümne vastu ja vastu võetud ja nüüd kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme, kümme poolt, vastu, erapooletud, poolt, vastu. kui te oma käpakesi üles ei tõsta, siis kahjuks ma ei näe. kümme nüüd, muudatusettepanek kümme kümme, ten, kümme. sulgen hääletuse. kaheksateist üheksa vastu, vastu võetud. ma tõesti ei näinud, sellepärast et ei tõsta käsi. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime. sada neliteist. Geschlossen. sulgen hääletuse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 erapooletud tagasi lükatud kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud ja kontrolliksin seda sada kakskümmend kuus sulgen hääletuse. neliteist kolmeteistkümne vastu tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa, sada kakskümmend üheksa, need on ühesugused, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend, sada kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud ja me peame seda kontrollima ja avan hääletuse. sulgen hääletuse. vastu võetud neliteist kolmeteistkümne vastu. viisteist poolt. vastu. erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend kaks poolt vabandust, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud. ma näen, et äh, hakatakse väsima, peame kontrollima. sulgen hääletuse. viisteist üheteistkümne vastu, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja kontrollime. sulgen hääletuse. neliteist kolmeteistkümne vastu vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu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 sulgen hääletuse. neliteist kolmeteistkümne vastu, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse poolt. vabandage, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. jah, kontrollime seda. sulgen hääletuse. kolmteist, kolmeteistkümne vastu, tagasi lükatud sada kuuskümmend üks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. sulgen hääletuse. neliteist kaheteistkümne vastu tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja kontrollime. sulgen hääletuse. seitseteist kümne vastu vastu võetud. sada seitsekümmend kaks poolt. vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud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 sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hästi, kontrollime sada kaheksakümmend neli ja sulgen hääletuse. vabandage, ütleb esinaine kakskümmend kaks, ühe vastu vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus. ja avan hääletuse. ja sulgeme hääletuse kakskümmend neli poolthäält, kolm vastu ja ei ühtegi erapooletut vastu võetud ja õnnitlused arvamuse koostajale. ja nii. So, jetzt müssen wir ein bisschen Zeit auf ja mulle just öeldi, et me pea, oleme natukene ajast maha jäänud ja peame kiirustama Recht und Werte in Liebe fängt äh, um 10.40 Uhr an, dann muss die Berichterstatterin auch dabei sein. okei okay., dann. niisiis, läheme nüüd äh, kiiresti edasi, sellepärast et äh, Silvi Guillaume peab kohe minema äh, libe komisjoni, kus seesama teema on täna päevakorras. ja me oleme jõudnud päevakorrapunkti üheksa juurde. palun kõik, kes lahkuvad ruumist, tehke seda vaikselt den Entwurf tegu on arvamusega õiguste ja väärtuste programmi loomise kohta ja arvamuse koostajaks on Silvi Guillaume, kellele ma annangi kohe sõna, aga Sorry, we want to work here. vabandust, aga meie soovime siin ikkagi tööd teha. niisiis muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksateist oktoober kell kaks ning äh, meil on siin eripädevused, nimelt meil on eksklusiivsed äh, õigused siin osas, mis puudutab kodanikuprogrammi ja Silvi Kujom, palun tutvustage meile oma ettepanekuid ja seisukohti, palun. Euh, suur tänu, Petra ma ei pea mitte libesse minema, vaid me tegelikult räägime umbes kaheksa minuti pärast libes just täpselt sellest samast teemast, Bodil Valero äh, raportist, nii et ma pean tõesti telekanali stiilis rääkima, vabandan selle eest juba praegu. meil on juba olnud võimalus rääkida sellest teemast, sellest on äh, natuke aega möödas ja olen teile koostanud äh, pisut piiratud aja tingimustes oma arvamuse, tõesti me pidime arvesse võtma libekomisjoni äh, ajakava ka, vabandust, et selline ajakava siis ja meil ei olnud võimalik korraldada kuulamist selles küsimuses, sellest oleks kindlasti kasu olnud, äh, kui me oleksime rääkinud kodanikega, äh, kui tegemist on sellise teemaga. aga nüüd siis natukene sellest arvamuse selgi-, arvamusest. kõigepealt ma tahaksin öelda, et tegemist on ähm, algatusega, millega me tahaksime kodanike Euroopas äh, selle osatähtsust ja kodanike osalust suurendada. meil on me tahame, et kodanikud osaleksid selles tegevuses, et oleks ühine ühtekuuluvustunne ning me tahame äh, kodanike demokraatlikud kaasamist toetada. see on minu arvates oluline põhimõte, meie oluline eesmärk. teiseks ma teen ettepaneku tuua pealkirja uuesti äh,, programmi pealkordi jälle uuesti sisse kodakondsuse mõiste, mida seal enam ei ole tegelikult. kodakondsuse mõiste, väärtused äh, ning õigused äh, peaks tooma kaasa aktiivse kodaniku, äh, praegusel hetkel on pealkirjaks kodanike kaasatus ja osa, osalemine mina arvan, et me tahaksime rohkem tähelepanu pöörata just nimelt sellele kodakondsusele. ja siis, äh, mis puudutab eelarvet, me peame toetama selle eelarve, programmi eelarve suurendamist. Euroopa Parlament on soovinud viissadadat miljonit äh, eurot eelarveks. võttes arvesse seda, et meie eelarve on piiratud teeksin ettepaneku, et komisjon ei saaks neid vahendeid ära kasutada institutsioonide vahend, vaheliseks kommunikatsiooniks. see peaks olema eraldatud otseselt siis kodakondsusele ning kodanikele. siis prioriteedid. Euro-, Euroopa Parlamenti tuleb kaasata prioriteetide koostamisse nii et ma tahaksin, et täidesaatvad aktid asendataks delegeeritud õigusaktidega. ja siis veel peame me olema väga tähelepanelikud, mida kajastan ka oma muudatusettepanekutes, on konkurents nende vahendite vahel, mis eraldatakse nõndanimetatud suurtele organisatsioonidele kodanikuühiskonnas. et need organisatsioonid ei hakkaks äh, piirkondades paiknevate väiksemate organisatsioonidega konkureerima, sellepärast et äh, sellisel juhul seab oh-, see ohtu programmi toimimise ning äh, selle võimaliku konkurentsiohust tuleb lihtsalt teadlik olla. ma arvan, et siin on veel asjaolusid, millele tasub tähelepanu äh, juhtida Äh, puuetega inimeste juurdepääs sellele programmile, näiteks kolmandate riikide osalus, ähm, kui nad on assotsieerunud selle programmiga. ning äh, samuti võiksime võib-olla soovida konkreetsemat äh, viidet liikmesriikide kontaktpunktidele sellest oleks vast ka kasu. Need on minu poolt äh, kuus punkti, mille tahaksin tõstatada ja natukene tehniline teema lõpetuseks, aga minu arvates siiski oluline. Äh, mul on mõningaid küsimusi sellega seoses, kuidas äh, eelarvevahendeid on jagatud üldiselt on öeldud, et artikkel see ja see tähendab seda, et äh, tuleb eraldada vahendeid kodanike osaluseks ja ähm, justiitsasjade peadirektoraat peab eraldi, peab omalt poolt jagada kaks, jagama kakskümmend protsenti äh, vahenditest ja ma tahaksin teada, milliste vabaühendustega on siis tegemist ja kas see ei ole rohkem seotud varasema programmiga kus ähm, see peadirektoraat kandis võrdsete võimaluste ja kodakondsuse eest hoolt. võib tekkida oht, et neid vahendeid antakse suures ulatuses teistele eesmärkidele kui see programm, mida meie tahame toetada. nii et selline muudatus ei tundu mulle mõistlik kuulan suure huviga seda, mida kolleegid on öelnud selleks, et äh, programmi tugevdada. programm on meile kõigile väga südamelähedane, tegin nii kiiresti kui vähegi võimalik. ja minu poolt praegu kõik. suur tänu, Silvi. ja nüüd saavad sõna variraportöörid ja alustame härra Malinovist. palun, kaks minutit. ja kui võimalik, ärge rääkige kauem. Yes, I understand that we are in a hurry. jah, ma mõistan, et meil on tõesti kiire kõigepealt see teema, millega proua Guillaume lõpetas oma sõnavõtu. kohtusime vabaühendustega, härra Boni korraldas eile vabaühendustega kohtumise ürituse ning äh, libe komisjoni raportöör Bodil Valero Roheliste fraktsioonist oli samuti kohal mõte on selles, et äh, ressursid koondatakse kokku, et nad oleksid paremini suunatud, paremini sihtotstarbeliselt kasutatud, aga vabaühendused näitasid meile arvutusi, et tegelikult rahalised vahendid, mida antakse, on väiksemad kui praegusel hetkel. ning komisjoni ettepanekus on öeldud, et nemad on valmis äh, möönma, et killustunud lähenemine ning et tegemist on killustatud lähenemisega ning ressursid on piiratud ja nad soovivad äh, tegelikult rohkem sihipäraselt vahendeid kasutada, et programmidel oleks rohkem vahendeid. ning äh, see valdkond võib tõesti sisaldada ohte. siis teine teema, mis minu jaoks on oluline, on noorteorganisatsioonide teema, seda saab äh, seostada Erasmus pluss programmiga. Erasmus plusski on seotud väärtuste, haridusega ning äh, nii on võimalik äh, saavutada paremat sünergiat komisjoni praeguse ettepaneku ja Erasmus plussi ettepaneku vahel. ja Telegram stiilis veel minu poolt kolmas kommentaar. mina isiklikult olen valmis toetama seda, et keskendutakse ennekõike kohalikele vabaühendustele. minu arvates tuleks neile tähelepanu pöörata rohkem. ma sain aru, et on teatav pinge suurorganisatsioonide ja kohalike vabaühenduste vahel. ja sellises konkurentsis ma arvan, et peaks prioriteet olema siiski kohalikud organisatsioonid. suurepärane, suur tänu ja nüüd äh, Marit-Therese, palun. Bien, el futuro programa Ciudadanía, Derechos y Valores tiene la ambición. Suur tänu tõesti suur programm, väärtused äh, ja õigused äh, ning me tahame äh, arendada dialoogi ajal, kus väga palju meid ümbritseb sallimatust. meil oli Kodanike Euroopa programm, see aitas teavitustööd teha ja nüüd see uus programm võib samuti Euroopa kodanikele positiivset mõju avaldada enne valimisi mul on väga hea meel, et ähm, muudatusettepanekud aitavad sellele programmile kaasa. selles programmis tuleb ähm, mõelda, kuidas on Euroopat üles ehitatud ja kuidas saab Euroopat edaspidi üles ehitada ja teha seda hästi. demokraatliku kodakondsuse osa sellest programmist ja vabaühenduste toetamine kohalikul tasandil aitab tagada seda, et meil on kaasav ühiskond, demokraatlik ühiskond. kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani. jah. meil on vaja eelarvet, mis kajastaks seda, kui olulise teemaga on tegemist, seetõttu me tahaksime, et vahendeid suurendatakse ning äh, see on igati õigustatud ettepanek. lõpetuseks nii palju, et äh, olen Silviga nõus, kodakondsuse mõiste tuleb sisse tagasi tuua, see võeti siit välja. Euroopa kodanikele programm on ain-, oli ainuke programm, mis oli tegelikult suunatud kodanikele ning sellel on väga sümboolne ja see ja samas tähtis väärtus. suur tänu, Helga Trüppel, palun Our... suur tänu, Petra, ja suur tänu meie raportöörile ka, raportööril on tõesti kiire, nii et ma teen lühidalt. minu meelest on see programm äärmiselt oluline programm, pidades silmas seda, et valimised koputavad uksele. see räägib õigusriigi põhimõttest, see räägib meie ühistest poliitilistest väärtustest, mis on meie igasuguse poliitilise tegevuse aluseks Euroopa Liidus ja naaberriikides. seetõttu leian ma, et meie jaoks on oluline um, võimestada kõiki meie kodanikke, iseäranis vähemustele anda kätte relvad ja vähemustele tuleb toetust anda, sellepärast et me tahame tagada seda, et Euroopa Liit oleks siiski demokraatlik poliitiline projekt ja me ei taha natsionalismi aja, aega tagasi pöörduda, sest me ju kõik teame, et see tähendab sõda ja seetõttu on ähm, oluline, et me võtaksime pealkirja jällegi kodanike mõiste sisse, tegemist on kodanike programmiga ja seda tuleb ka pealkirjas välja tuua. ja äh, teine minu jaoks tähtis teema on eelarve, räägin sellest ka oma muudatusettepanekutes eelarve on muidugi seotud meie mitmeaastase finantsraamistiku aruteludega, alati on meil suured võitlused nõukoguga sel teemal, me teame, et see, ka siin on jällegi mitmeaastane finantsraamistik mängus ning me peame tõesti omalt poolt andma parima selleks, et taga, et tuua välja seda, kui tähtsa programmiga on tegemist, mis igati väärib ka piisavaid eelarvevahendeid. suur tänu, Helga! proua Pilts suur tänu, lugupeetud raportöör, tahaksin tänada teid teie raporti eest. olen põhimõtteliselt nõus, kolmandatele äh, riikidele on see avatud, aga, aga äh, ma põhimõtteliselt äh, ei ole nõus institutsioonilise kommunikatsiooni lähenemisega tegemist on Euroopa propagandamasinaga äh, ja põhimõtteliselt äh, näitab see suurepäraselt seda, millega on tegemist, stereotüübid äh, inde-, äh, sisserändajate integreerimiseks Sitsiilias on näidanud, et me oleme Euroopa, euroskeptikutele tuleb öelda ei ja toetada rändekultuuri. Verdani võitlus, lahing, mida ei tunta eriti maailmas, ei ole midagi kand-, vilja kandnud ja põhimõtteliselt oleme me siin sisse rändevoogude all Poola ja Ungari on saanud kõige rohkem äh, vahendeid ja põhimõtteliselt tegemist on liikmesriikide siseasjade vahendiga äh,, mis mulle sugugi meeltmööda ei ole. Hm? Nee. So. niisiis, Silvia, palun ürita minutiga hakkama saada. Eh, suur tänu. üks kommentaar minu poolt, olen täielikult nõus sellega, mida siin öeldi. selles arvamuse eh, projektis eh, kõik olulised asjad on siin sees olemas oleme nõus sellega, et ähm, ressursid ei ole piisavalt. ja see õigusasjade peadirektoraati küsimus, äh, seda tuleb ähm, sellest tuleb rääkida siis kodakondsuse mõiste ja liikmesriikide äh, kontaktpunktid, neid tuleb äh, protsessis paremini äh, kasutada, et kodanikud tõepoolest saaksid protsessis osaleda. muidu ei oleks sellel mingisugust mõtet. Ähm, üks küsimus ka. ma ei ole ühest asjast aru saanud. kui Silvi Guillaume'i ettepanek on, et me ei avaks seda ettepanekut kolmandatele riikidele, siis meil on ka ju kandidaatriigid ning võib-olla me peaksime lubama vähemalt kandidaatidel, kandidaatriikidel osaleda. suur tänu, proua Sigan, komisjonis teile on nüüd sõna ehk saaksite vastata ka küsimustele, nimelt küsite, et kust tuleneb see kahekümneprotsendiline määr, kuidas te seda põhjendate, et rahasid nii keerulise menetlusega hallatakse ja miks ei ole seda ähm, tekstis selgitatud, selle asemel, et see on nüüd pandud äh, seadusandlikus lisas, see tekitab äh, probleeme, ehk saaksite selgitada, mis on sellise suhteliselt keerulise raha jagamismenetluse taust ja põhjused, palun, teil on sõna uh,. Thank you very much uh,, let me first suur tänu! Teie lahkel loal tänaksin teid kõigepealt teie töö ja huvi eest selle programmi suhtes, meil on veel kahe tuhande kahekümnenda aastani praegune programm jõus uh,, mis tähendab seda, et kaks aastast tööprogrammi ootavad meid kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta on vastuvõtmisel praegusel hetkel ning kasutame praegust aega ära selleks, et õppida veel praegustest kogemustest enne järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ning kasutame ka vahehindamist selleks, et parandada praegust programmi. kaks aastat on tegelikult pikk aeg, iseäranis arvesse võttes seda, et tegemist on ajaga praegu enne parlamendivalimisi. mul on väga hea meel, et te tunnistate, et see programm on oluline, et sellel on suur ähm, potentsiaal vahetult enne Euroopa Parlamendi valimisi ja teie olete pööranud tähelepanu ka kõige olulisematele elementidele, poliitilised klastrid, sujuvam süsteem sünergia. tekst on kõikehõlmav. toetame teie, meil on, meie arust on tervitatav, et te toetate meie õiguslikke aluseid. see on ka meie viimaste aastate koostöö tulemus. üldiselt toetate te programmi struktuuri ja ülesehitust konkreetsed äh, muudatusettepanekud teksti parandamiseks, äh, neid võtame arvesse. mis puudutab eelarvet, siis kõiki programmid tahaksid loomulikult rohkem vahendeid saada, selles pole kahtlust, komisjon on teinud oma ettepaneku lähtuvalt äh, olemasolevate vahendite prognoosidest, üldistest prognoosidest ja vahendite jaotus tahtsime ära kasutada paremini sünergiat ning erinevate programmide vahelist koostoimet ning sellist koostoimet igati soodustada. ja eks elu annab aru pärast, me kõik aga peame kõikide toetuse saajate sees teadlikkust tõstma, et sellist sünergia poole püüdlemist oleks optimaalselt kasutatud. mis puudutab vabaühendusi, siis ähm, Euroopa Parlament oma resolutsiooni ettepanekuga on soovinud erilist toetust kodanikuühiskonna organisatsioonidele ja me seetõttu tahtsimegi kaasata rohkem vabaühendusi ning kanda hoolt selle eest, et, et meil oleksid oma erieesmärgid, mis aitaksid seda saavutada. kakskümmend protsenti kahesaja viiekümnest miljonist peaks olema komisjoni äh, sisehaldamisel ja sellega toetatakse vabaühendusi just nimelt selle teise osa raames ja veel viimane kommentaar, rahvusvaheline koostöö kolmandate riikidega ning asjaolu, et nüüd praeguses ettepanekus tõesti mõned äh, meie koostööpartneritest on kadunud, Lääne-Balkani riigid. tahtsin kinnitada, et vahearuandes on päris hea hinnang sellele koostööle ning selleks, et programm jääks jõusse, peavad meil liikmesriikides Euroopa Liidus olema üksused, mis teevad koostööd lääne partneririikidega. ma arvan, et me võiksime veel uuesti kaaluda selle koostöö väärtust ning seda, kas võib-olla seda võiks siia programmi siiski kaasata. lõpetuseks tahaksin tänada teid hea koostöö eest. oleme alati valmis tulema teie komisjoni, nagu te väga hästi teate, me oleme alati valmis kohtuma parlamendiliikmetega erinevatel kohtumistel oleme alati valmis selgitama kogu seda ettepanekut ning erinevaid ettepaneku osasid, kui te seda vajalikuks peate, soovime teile selle programmiga edu ka tulevikus. suur tänu, proua Segan, ka nende selgituste eest ja loomulikult meil on väga hea meel, kui komisjon äh, teeb kõik selleks, et meie parlamendi resolutsioone ka tõsiselt võtta ja neid ka rakendada, selleks et parandada ka Ähm, vabaühendustele antavat toetust, aga see tegelikult ei selgita minu jaoks seda, et, et, et miks viiendik kodanikuühiskonnale ette nähtud vahenditest ähm, antakse peadirektoraadile hallata. Ähm, minu meelest see absoluutselt mitte mingisuguseid sünergiaid ei loo ega, ega ei täienda mitte midagi vaid äh, muudab kogu menetluse palju keerulisemaks, sellepärast et tuleb ju siis ka kooskõlastada seda äh, komisjonisiseselt, äh, nii et ausalt öelda päris kristallselge see selgitus mul ei olnud ja ka kolleegidele mitte, kui ma vaatan nende nägusid ja ütleksin veel ühe lause selle võlusõna kohta, mille komisjon nüüd Äh, avastanud, nimelt sünergiate loomine ja täienda-, täiendavus. see on küll kõik väga kena ja tore, mida te räägite sünergiatest ja täiendavusest, aga eks saaks komisjon meile ka kunagi selgitada, et kuidas see siis konkreetselt praktilises töös peaks väljendama. see kirjutasin Oettingerile ka äh, kirja äh, juunikuus enne suvepuhkust ja sellele kirjale ma ei ole siiamaani vastust saanud, sellepärast et paistab, et ka komisjonis täpselt keegi ei tea, mis saab sünergiatest erinevate programmide vahel ja kuidas need üksteist täiendavad. nii et kui me peaksime selles osas mingi otsuse langetama, siis me ikkagi meeleldi ka teaksime, kas äh, me siis lihtsalt anname komisjonile vabad käed äh, selle kohta, et komisjon saab ähm, vahendeid oma suva järgi edasi-tagasi liigutada, aga see ei ole ju õige, sellepärast et meie oleme ju lõppude lõpuks need, kes nõukoguga koos poliitilised prioriteedid kindlaks määravad ja seetõttu see mõiste äh, sünergiad ja täiendavus, äh, ma ei tea, kas see on lihtsalt niisugune kaunis sõnakõlks, mis tegelikult äh, tähendab lihtsalt, et komisjon saaks vajaliku paindlikkuse selleks, et ise oma suve järgi vahendeid ähm, hallata. ja nüüd annan sõna veel kolleegile, äh, Sabine Hänne. jah, aitäh täpselt selle punkti kohta, mis puudutab sünergiate täiendus, see ei ole tegelikult midagi uut, sellepärast et ka vanade programmide puhul, mis praegu käivad, oleme öelnud, et jah, et programmid peavad üksteist täiendama oma eesmärkide osas et, ähm, et ei tohi ka ühe programmiga teise programmi sisu ja eesmärke õõnestada, see oli selge, aga nii nagu sa ütlesid, et suurem paindlikkus ähm, rahade osas, siis äh, see ei ole võimalik, sellepärast et meie soo-, ikkagi sooviksime, et konkreetsete poliitiliste olu-, eesmärkide jaoks oleksid ka konkreetsed eraldid, eraldised tehtud et me ei tohiks siin vabasid käsi anda, et jah, loomulikult sünergiad ja täiendavus on tore, aga seal peab ka olema konkreetne eesmärk ja ja liikmesriigid ju peavad samuti oma rakenduskavad äh, esitama konkreetsete poliitikavaldkondade kohta, peavad ka neid programme ja eesmärke omavahel kooskõlastama, et see on iseenesestmõistetav. suur tänu, Silvi, palun! Euh, euh, teen lühidalt, vastan mõningatele küsimustele kandidaatriikide suhtes, eh, jah, mõningaid asju tuleb täpsustada, aga loomulikult nad ei ole välja jäetud, tegelikult tuleb eh, täpsustada lihtsalt asju tekstis. ja teiseks, eh, mis puudutab seda täiendamist, sünergiat, koostalitusvõimet, jah ähm,, mina lähtun sellest põhimõttest, et ähm, me peame asju lihtsalt täpsustama, sellepärast et kui asjad on täpsed, siis nad ka ei saab paremini ellu viia. praegune lähenemisviis ei ole minu jaoks veenev. ja veel viimane asjaolu. kuulsin, et siin on siis võitlus sollimatuse vastu, riigi, õigusriigi põhimõte, demokraatia, need on meie alusväärtused ja see näitab, et Äh, et me peame tõesti seda tööd tegema ja juba see, et seda kritiseeritakse, näitab, et see töö on vajalik. suur tänu, soovin siis sulle ka palju edu aruteludes libes ja võtaksid siis ka siit kaasa need äh, ettepanekud, et äh, jah, ka meie ei mõista, et vahendite jagunemine kahe peadirektoraadi vahel on nüüd tõesti õige tee ja et meie endiselt toetame ikkagi sidusat ja ühtset äh, programmi, mis siis ka vastavalt oleks äh, lihtne praktikas rakendada ja et ka taotlejatel oleks see lihtne, et äh, see programm on ju mõeldud kodanikele ja me ei peaks nende jaoks veel suuremat segadust tekitama. ma arvan, et see on ikkagi oluline sõnum, mida sa võiksid siit kaasa võtta. suur tänu ja palju edu aruteludes libekomisjonis. ja nüüd ja nüüd jõuame järgmise päevakorrapunkti juurde ja me oleme tõesti ajast maha jäänud, aga üritame ikkagi nüüd veel järje peale saada, on päevakorrapunkt kümme. see päevakorrapunkt käsitleb kultuuri- ja hariduskomisjoni taotlusel poliitikaosakonna tellitud ja korraldatud uuringut ja ma ei saa aru, miks peab alati nii lärmakalt käima, kui inimesed saalist lahtu, lahkuvad. niisiis, tegu on uuringuga, mis käsitleb kultuuritöötajate liikuvust Euroopa raamistiku väljatöötamisel ja see teema on komisjoni jaoks keskse tähtsusega uues kultuuritöökavas Euroopa kultuuritegevuskava raames nähakse kunstnike liikuvust võtmetegurina sotsiaalse sidususe ja Euroopa Liidu kodanike heaolu parandamiseks ning suure panustajana Euroopa Liidu kultuuridiplomaatiasse. Just... vabandage, kui ma teid segan, siis öelge mulle. Die künstlerische niisiis Euroopa Liidu äh, ja liikmesriikide tasandil äh, loovtöötajate äh, liikuvus on aina rohkem sa-, sattunud poliitilise tähelepanu keskmesse ja see on äärmiselt oluline ka Loov Euroopa programmi jaoks. uuring toetab otseselt komisjoni õigusloomelist tööd uue programmiga Loov Euroopa, milles on sisse viidud horisontaalsed meetmed kultuurivaldkonna loovtöötajate liikuvuse parandamiseks. ja seetõttu viivitamata tutvustaksingi meie külalisi, siin on siis kõigepealt proua Clementine eh, Dabovöö ja proua Theodora Letosu ja nemad on KEA European Affairs organisatsioonid ja nad kohe selgitavad ise, mis, millega see organisatsioon tegeleb ja ma paluksin, et te teeksite lühidalt, sellepärast et me oleme juba oma ajakavast maha jäänud ja seetõttu ma paluksin tõesti, et ärge ähm, kulutage oma ettekande peale rohkem kui kümme minutit ja palun, teil on sõna ja tere tulemast meie komisjoni, meil on väga hea meel, et meie kutse vastu võtsite. Thank you, thank you. aitäh, tere hommikust tere hommikust, mina olen Clementine Debõvke ja European Affairsist. mina alustaksin äh, meie ettekannet, räägin eesmärkidest ja sellest, kuidas me oma uuringu struktureerisime. meil paluti läbi viia dokumendi uuring olemasolevatest andmetest, mis puudutab äh, kunstnike ja loometöötajate liikuvusest Euroopast selleks, et me saaksime aimu, mida liikuvus kujutab ja mis, kes on peamised osapooled, kes soovivad piiriüleselt tegutseda. teiseks, me oleme hinnanud ja analüüsinud uue Global Euroopa programmi, võttes arvesse ainult liikuvuse mõõdet, võimalikke sünergiaid Euroopa poliitikatega ja äh, rahastamisallikatega, uurisime avatud koordineerimistöörühma mis äh, algatati aastal kaks tuhat üksteist äh, ning äh, juhime tähelepanu põhiküsimustele Euroopa liikuvusraamistikus, mis puudutab kunstnikke ja kultuuritöötajaid. meie uuringust tuli välja, kui oluline on liikuvus kultuuri- ja loomesektoris, esiteks äh, sektori osalistele endile, kuna neil on äh, võimalik äh, töötavasid, äh, teadmisi ja oskusi vahetada üle kogu Euroopa üksteisega ning liikuvus, nagu me oleme selle paika pannud, on ajutine piiriülene liikuvus, see ei puuduta juhuliikuvust, vaid on suur osa nende tööst neil on võimalik saada rikkalim, rikkalikum töökogemus äh, ja paremad äh, töövõimalused, me näeme seda ka sellest, kuidas on muutumas majanduslik äh, kontekst ka piiriüleselt uusi oskusi on vaja ja liikuvus võimaldab loometöötajatel saada koolitusi ja luua rahvusvahelist võimekust, mis on väga oluline selleks, et arendada oma professionaalset suutlikkust ja võimekust me näeme, et liikuvustendentsid liiguvad kergema, paindlikuma, lühiajalisema liikuvuse poole, seega ei puuduta see ainult mitte seda, kus loometöötajad eh, töötavad ja eh, elavad, me näeme, et innovatiivsemalt töötatakse koos teiste sektoritega, näiteks teadus, teadlastega samuti oleme näinud äh, seminare, inkubaatoreid, äh, kolleegidelt õppimist, äh, seda peamegi silmas uue liikuvuse all. kui me vaatame kohalikku ja piirkondlikku tasandit, siis liikuvus toetab loovaid ökosüsteeme, loob elujõulisi kohalikke kogukondi ja aitab kaasa innovatiivse ühiskonna kujunemisele. seetõttu toetatakse mitmeid liikuvusprogramme just linnade ja piirkondade poolt liikuvus äh, tähendab ka rahvusvahelisi vastastikke suhteid, dialoogi ning äh, lõpuks äh, oskuste ja teadmiste vahetamist loomesektorite vahel kultuurialane liikuvus panustab ka Euroopa ühtsusse, inimesed näevad, nad kuuluvad ühtesse kultuuriruumi, vähendatakse erinevusi, võimekuses üle Euroopa kultuurisektoris ja me näeme seda hiljem ka, seega me tänu liikuvusele vähendame neid tühje kohti Euroopas. samuti kaasatakse kodanikud kultuuriprojektidesse, tuuakse kodanikud üksteisega kokku, näidatakse, kui värvikirev on Euroopa kultuur ja tõstetakse kodanike teadlikkust kultuurist. annan nüüd sõna kolleegile selleks, et ta saaks rääkida nendest vahenditest, millega on toetatud liikuvust Euroopas võttes arvesse seda, neid mitmeid mõjusid, mis liikuvusel majandusele ja kultuurile on, on liikuvust arvesse võetud mitmes Euroopa poliitikas, välispoliitikas, naabruspoliitikas, ühtse turupoliitikas näiteks, näiteks välispoliitika kontekstis on pandud paika äh, programme, mis võimaldavad äh, piiriüleselt kultuuriettevõtjatel, kultuurialal tegutsejatel üksteisega koostööd teha. teine näide on COSME, mis on Euroopa programm, äh, et tõsta VKE-de konkurentsivõimet ja suurendada nende innovaatilisust. järk-järgult on äh, saanud see üheks oluliseks liikuvuse alaseks programmiks ning viimasel, viimasest MFF-ist on seda oluliselt toetatud, ka Horisont kaks tuhat kakskümmend, millega toodetakse teadusuuringuid Euroopa Liidu tasandil, sellest on toetatud mitmeid programme, millega edendatakse liikuvust ka loome- ja kultuurisektoris. aastal kaks tuhat seitse Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava võimaldas paremini koordineerida liikmesriikide vahel seda tööd just liikuvust silmas pidades avatud koordineerimismeetodiga. aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat neliteist oli kolm töörühma Euroopa liikmesriik, kõikide ekspertidest, kes tegelesid just liikuvuse, liikuvust puudutavate küsimustega. olulised äh, tulemused äh, nende töörühmade tööl, töös ka neid kasutati meie uuringutes ning neid kasutatakse liikuvusalase töö, poliitilise töö arendamiseks Euroopa Liidu tasandil. mis puudutab äh, viimaseid edusamme ja poliitilisi samme, tasuks mainida ka seda, et Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava, mis maikuus kaks tuhat kaheksateist algatati, sellega soovitakse toetada kultuuri- ja loomesektori liikuvust Euroopas. luuakse raamistik kultuuri-loomesektori liikumuseks ning liikuvusalane pilootprogramm ka praeguse Loov Euroopa programmi sees käima läheb. märksa oluline aspekt on komisjoni äh, ettepanek uue loova Euroopa programmi jaoks, hiljem mõne sõnaga sellest räägin täpsemalt. samal ajal kahjuks äh, takistab liikuvust äh, ähm, näiteks äh, regulatsioon üle kogu Euroopa, sotsiaalmajanduslik seisukord üle Euroopa, näiteks sotsiaalkindlustusmaksu küsimused, need ei ole ühtlustatud liikmesriigi tasandil ning samuti üldiselt ei võeta arvesse kunstnike ja kultuuritöötajate töö loomust, ei ole täpselt paika pandud, mis või kes on kunstnik, mis on kunst Euroopa Liidu tasandil, ei ole seda tehtud, seega harilikult on kunstnikul mitu staatust, töötuja FIE näiteks, ja see vähendab ka sotsiaalkaitset liikuvuse korral, näiteks poliitiline kontekst erinevate äh, arengute valguses, näiteks Brexiti või populismi, võib äh, takistada liikuvust kultuuriloome valdkonnas, näiteks vähendatakse rahastust äh, või suurendatakse halduskoormust, tuuakse sisse teatavad tasud, mida kultuuritöötajad peavad maksma, näiteks Brexiti järel. ning annan kolleegile sõna, kes räägib kohalikust ja piirkondlikust tasandist oleme aru saanud, et meil on vaja ühtsemat lähenemist Euroopa tasandil, kuna on mitmeid programme, mis on olemas äh, riiklikul, piirkondlikul, kohalikul tasandil, aga see pilt on väga killustunud. kui me vaatame üldist pilti, siis äh, neid programme on rohkem Põhja- ja Lääne-Euroopas, seega sellised äh, geograafiline tasakaalustamatus on samuti probleemiks, sellega tuleb tegeleda, et suurendada kultuurivaldkonna liikuvust. Need programmid äh, sõltuvad ka väga palju riiklikust rahastusest ning seega poliitiline äh, fluktuatsioon mõjutab seda, ka kolleeg mainis seda paari sõnaga. Äh, rohkem liikuvusalaseid programme toetavad kunstnikke kui kultuuri- ja loomevaldkonna töötajaid üldisemalt, seega tuleks täiendada ka neid olulisi edukaid programme, mis meil juba kasutusel on mis puudutab äh, toetusi Euroopa Liidu tasandil, siis äh, võimalusi liikuvuseks on, need on küll äh, üsna hajutatud, neil ei ole ühtset strateegiat selleks, et tugevdada kultuuri- ja loomesektori alast liikuvust. nagu te teate, enamik toetusvahenditest tuleb loovast Euroopast, aga ka koosmeest Horisont kaks tuhat kahekümnest, mis toetab mitmeid võimalusi äh, kultuuri- ja loometöötajate liikuvuseks. kahjuks ei ole need, ei puuduta neid, neid töötajaid konkreetselt, vaid teenivad ka teisi poliitika eesmärki, eesmärke näiteks VKD innovatiivsuse arendamine, Erasmus pluss näiteks pakub samuti liikuvusalaseid võimalusi, aga need on piiratud tavaliselt noorte loometöötajatega, kelle vanus on alla kolmekümne või üliõpilastele ette nähtud. mis puudutab rahva, rahvusvahelist mõõdet, siis idapartnerlus või, või kultuuridiplomaatia platvorm pakuvad samuti erinevaid võimalusi, aga siin puudub samuti selge strateegia, mis neid ühendaks. seega nende võimaluste tulemused ei ole jätkusuutlikud, pikemas perspektiivis mitte lisaks, mis puudutab uut Loova Euroopa programmi ja selle liikuvust, siis komisjon äh, nendib, et rohkem on vaja ära teha ning tuleb tugevdada piiriülest liikuvust kultuurilõumu loometöötajate jaoks, see on esimene, peaks olema esimene programm kultuurialastel alamprogrammidel, aga me ei tea, äh, milline kasu liikuvusel sellest tegelikult tule, tuleneb, me ei tea, kas selle, see on üks tegevus või sujundatakse seda mitme tegevuse kaudu, nagu praegusel programmiperioodil mis iganes tee valitakse, on vaja tugevdada seda põhimõtet, et oleks vaja ühtset raamistikku liikuvuse jaoks Euroopa Liidu tasandil, mis oleks üks ja ühtne meede selleks, et toetada kultuuri- ja loomesektorite liikuvust erinevates Euroopa poliitikates, kultuuritöötajate teadmiste vahendamine, sotsiaalne innovatsioon ja teised eesmärgid näiteks ning annan täna tagasi kolleegile. jah, lühidalt ka soovitustest. meie raportis on kaks, kahed erinevad soovitused kultuuri- ja loomesektori liikuvuse jaoks. esiteks üks ja ühtne kava, mis täiendaks olemasolevaid kohalikke ja riiklikke kavu ning äh, tuleb äh, pakkuda Euroopa Liidu äh, tõelist lisandväärtust, ehk siis sektor tuleb muuta rahvusvahelisemaks Euroopa üleselt, aga ka riigisiseselt, toetatakse innovatsiooni, ettevõtlust kultuuri- ja loomesektoris, selleks, et kasutada paremini ära kohalikke kavasid, suurendada sektoris innovatsiooni, toetada rahvusvahelisemaks muutumist koostööde kaudu. teiseks, parem koordineerimine Euroopa Liidu ja riigi tasandite vahel ning konsultatsioonid ka sidusrühmadega, näiteks struktureeritud dialoogi kaudu, äh, tuleb vähendada ka regulatiivseid takistusi assotsiatsioonide töös mida nad on teinud juba üsna mõnda aega, näiteks viisa, viisasid puudutav. ning üks lause ka lõppsõnaks, me kutsume Euroopa Liitu üles tegelema kultuuri- ja loomesektori töötajate liikuvusega ja parandama seda mitte ainult selleks, et see parandab seda sektorit, mis, milles on hõivatud seitse koma viis protsenti Euroopa Liidu töötajaid, töötajatest, aga see suurendab ka meie kultuurilist mitmekesisust, võttes arvesse viimase aja poliitilisi arenguid. aitäh! suur tänu! suur tänu selle uuringu ettekande ja tutvustamise eest, tegite seda väga lühidalt ja selgelt, suur tänu selle eest. ja nüüd alustaksime oma raportööridest, kes tegelevad äh, siis kultuuritegevuskavaga. ja Silvia Costa saab kõigepealt sõna ja ehk saate hakkama kolme minutiga questo importante studio, eh, mi riconosco molto nelle vostre valutazioni. jah. Eh, ma näen, et eh, me mõtleme samas suunas, meil on väga killustunud keskkond siin, väga palju erinevaid algatusi. ning kõik see võib vahel äh, veidi varju jääda, kui me vaatame erinevaid äh, ähm, tegevusi kultuuri loomesektoris, siis siin on rahke, raske võib-olla äh, ühtset joont leida või üks poliitika küll, mitte niivõrd programm, millest tahaksin rääkida, loov Euroopa, mainisite, et olete võtnud arvesse ka minu kui raportööri ettepanekut seoses programmi rakendamisega kutsute üles looma programmi, mis oleks suunatud Euroopa-ülesele liikuvusele, aga mina leian, et sellest ei piisa, me teame, millised on eelarvelised piirangud ja komisjoni esindaja võib samuti seda kinnitada, meil on eelarverida ette nähtud kultuuri jaoks, aga see ei äh, ole sektori üleselt kasutatav, vaid äh, puudutab täiendavaid äh, tegevusi, mis on äh, oma olemuselt horisontaalsed. vähemalt praegu on see nii üles ehitatud. Ähm, väga hea, et me räägime sellest kõigest loova Euroopa kontekstis samuti, tuletaksin meelde, kui me loeme neid ettepanekuid, siis teine poliitika, millele te viidate, see on raamprogramm, mis oleks sellele pühendatud, see hõlmaks Euroopa Liidu riike, aga kol-, kolmandaid riike ning äh, meenutan, et äh, kutsusime komisjoni üles, palusime rääkima meile põhjalikumalt, milline on uus kultuuristrateegia äh, rahvusvahelises plaanis. palusime ka suuremat liikuvust just rahvusvaheliste poliitikate kontekstis, kus, mille keskmes on kultuur. teine etapp mida saaks Kultuurikomisjon teha nende poliitikate edendamisel selleks, et Euroopat ühendada paremini maailmaga, et Euroopa kultuuri tunnustatakse, teataks maailmas? ütlesite, te rääkisite sellest paari sõnaga, ütlesite, et loov Euroopa võiks hõlmata ka mingisugust liikuvusmõõdet, sellest rääkisime ka meie, aga tõepoolest, sellist mõõdet on kultuuris tarvis Äh, tore oleks, kui see oleks hõlmatud kõikidesse erinevatesse äh, programmidesse, äh, aga see võtab ka täiendavaid ressursse. tahaksin paremini mõista, kuidas teie saate aru sellest, kuidas saab parandada täiendavust olemasolevate kavadega, ka riiklike kavadega. ning viimane punkt, mis on tõepoolest tõsi, me peame arvesse võtma erinevaid poliitikaid, vabandan, et nii pikalt sõna võtan, aga püüan kiiresti lõpetada. me tahame tõesti toetada kunstnikke ja loometöötajaid eh, ning näeme, et ka komisjon eh, ja parlament peavad koostööd tegema selleks, et seda teha. me tahame, et eh, inimesed saaksid ka tulla Euroopasse väljastpoolt Euroopat. kes alustab teist vastamisega? Okay, so on about, I will start on the hästi, alustan sellest, mis puudutab täiendavust kohalike kavadega meie kujutame seda liikuvuse kava edasi ette nii, et see hõl-, hõlmaks neid organisatsioone, kes äh, riiklikul tasandil tegelevad nende riiklike kavade rakendamisega. samuti võiksid nad olla kaasatud programmide juhtimisse, näiteks nõustajatena aga meie soovituses on ka selline märgistussüsteem usaldusväärsete tunnustatud organisatsioonide jaoks, mis võiks olla siis äh, nagu kvaliteedimärgiseks äh, liikuvuse rakendamisel. lisaks saaks täiendada mobiilsuse infopunktide tööd, äh, see on üks võrgustik, riike, mis on äh, esindatud mõnes Euroopa Liidus, järjest rohkemates riikides ning ka mõnes kolmandas riigis, näiteks Ameerika Ühendriikides ning äh, need on äh, loomeliidud harilikult, mis töötavad käsikäes valitsusega selleks, et parandada loomatöötajatele kättesaadavat teavet liikuvuse alal. ning veel üks aspekt soovitustest, nimelt Äh, linnad, me näeme, et mitmetes linnades äh, töötatakse selle nimel, nad võiksid olla näiteks kaasrahastuspartnerid seal nendes kavades. me ei soovi luua äh, midagi uut, vaid kasutada olemasolevaid süsteeme, olemasolevast kogemust kultuuriorganisatsioonidel selleks, et parandada liikuvust. ning mis puudutab tulevast Lova Euroopa programmi, võttes arvesse, et töötajate liikuvus on prioriteet kultuuriprogrammides, siis me eeldame, et erinevate tegevuste kaudu liikuvust toetatakse, näiteks koostööprojektide kaudu või toetatakse platvorme, võrgustikke. tuleks eraldada liikuvuse ajaks teatavad eelarvevahendid samuti, võttes arvesse, et loov Euroopa äh, on ka komisjoni ettepanekus praegu arvesse võetud, sellepärast me soovime, et kultuuri- ja loometöötajate liikuvuse jaoks oleks eraldi tegevus äh, väljaspool loovat Euroopat, näiteks lepinguliselt võiks seda teostada vastava peadirektoraadi kaudu või mõne ameti kaudu. Need on meie hinnangud ja prognoosid, kuidas saaks strateegiliselt arvesse võtta uut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 rahul äh, praegu, võttes arvesse, et äh, ma olen vägagi tuttav sellega, kuidas äh, elavad kunstnikud, kuidas toimivad kultuuriasutused. Ähm, erinevad küsimused, esiteks maksud, maksud on väga suureks probleemiks, kun-, loometöötajad, kultuuritöötajad erinevatest riikidest saavad erinevas suuruses tasu, võtame näiteks äh, ühe näite, orkester, äh, kuhu kuuluvad Euroopa Liidu muusikud, nad töötavad äh, juulis ning augustis, üks rühmtöötaja teenib raha, teine aga kaotab sissetulekus seda seetõttu, et mõned muusikud on sellisena defineeritud, näiteks Eestis ja Lätis saavad nad et äh, maksu, maksudest maha arvata näiteks oma hotelliarved, kulud, teistes riikides see nii ei ole. meil on ka teisi probleeme otse, otsese maksustamisega, käibemaksureeglid on äh, niivõrd erinevad üle Euroopa, et Äh, seda võib äh, arvesse võtta mõnes riigis, mõnes mitte. ning kolmas küsimus. kultuuritöötajaid äh, vahel käsitletakse sellisena ja vahel ettevõtjatena näiteks meil võib olla seadusandlus, mis puudutab äritegevust, see hõlmab ka loometöötajaid, aga teistes riikides ongi konkreetne seadusandlus loometöötajatele, mis tekitab neile erandi tavalisest ettevõtlusseadusandlusest, seega pilt üle Euroopa on väga killustunud, see tähendab, et Äh, loometöötajate liikuvusvabadus on väga piiratud ja väga vähe on ära tehtud selleks, et seda parandada. muidugi meil on Erasmus pluss programm, see alla kolmekümne aastaste jaoks on väga hea, see on fantastiline ja mul on väga hea meel, et meil on õnnestunud kahekordseda eelarvet järgmises finantsraamistikus, aga kõik teised, kes äh, jäävad ülikoolisüsteemist väljapoole räägivad tõsisest probleemist õigusega, makstud, maksudega, äh, oma tegevusega väljaspool päritoluriiki. samuti meil on oluliselt erinevad maksuolukorrad, äh, näiteks majutus, reisikulude mahaarvamine ja nii edasi. ma arvan, et me peame praegu väga tõsiselt äh, seda küsimust võtma ja langetama otsuse, äh, mil, millisest, kellele avaldada survet, et probleemi lahendada, kas kultuurikomisjonis või mõnes muus Euroopa Liidu parlamendi alalises komisjonis või peaks selle ülesandega tegelema Euroopa Komisjon? me räägime siin loometöötajate liikuvusest ja sellega on tõsine probleem, mida ei tohiks alahinnata Äh, ma tean, et äh, lühikese aja tõttu ei õnnestunud teil kõigest sellest rääkida okay.. jah, palun, teil on sõna vastata. Uh, thank you very much for your comment uh,, it's suur tänu selle kommentaari eest, just sellel me püüdsimegi oma raportis tähelepanu juhtida, nimelt me oleme väga nõus, pilt on väga killustunud just maksu, maksustamise ja sotsiaalkindlustuse küsimustes Euroopa Liidu tasandil ajapiirangute tõttu ei on saanud me kõigest nendest küsimustest täpsemini rääkida, aga võin kinnitada, et kõik teie tõstatatud küsimused äh, leiavad käsitlust ka meie aruandes. püüdke sellele kindlasti pilk peale visata. Euroopa Liidul ei ole maksuküsimustes pädevust, äh, see on liikmesriikide pädevus, Euroopa Liit saab toetada koostööd liikmesriikide vahel selleks, et äh, püüda ühtlustada kõiki neid küsimusi, mis puudutavad näiteks maksuküsimust, sotsiaalkaitset, äh, selleks, et ka loometöötajad saaksid sellest kasu, äh, lähedatud töötajate direktiiv, nagu te teate, liigub natukene sinna suunas, aga kahjuks ei tehta piisavalt seoses just kultuuri- ja loometöötajate jaoks ja sellele püüamegi oma raportis samuti tähelepanu juhtida selle küsimusega tuleb kindlasti põhjalikumalt ka edasi tegeleda nii Euroopa Komisjonis kui ka liikmesriikides ning ka siin parlamendis, aitäh! suur tänu, Helga Trüppel, palun! I think was Bogdan Fudevski now said, that is exactly what the jah, no tõepoolest eh, seda uuritigi uuringus, eh, väga suur on killustatu-, killustatus, paremat koordineerimist oleks samuti vaja Euroopa-üleselt me ei pea tõepoolest siin hakkama jalgratast leiutama, vaid keskenduma sellele, et koordineerime kõiki neid programme, mis meil olemas on, et meil oleks ka selge kommunikatsioon selles osas, et inimesed oleksid teadlikud äh, erinevatel tasanditel nendest. rääkisite linnadest, äh, organisatsioonid, äh, on riigi tasandil, liidumaa tasandil, Saksamaal, kohalikul tasandil, meil on vaja siin paremat koordinatsiooni, me ei pea välja mõtlema uusi programme, vaid äh, kasutame ära olemasolevaid programme, olemasolevaid kohustusi ja huvi, huvitav oleks ka kuulda, mida komisjon arvab, miks on vajaka just sellest ühisest lähenemisest ja koordineerimist iga päev, ometi me räägime siin ühisest lähenemist, lähenemisest, aga nagu te ütlesite, päris maailmas äh, ülikoolivälised äh, loometöötajad, kultuuritöötajad on lihtsalt kadunud nende programmide jaoks. me peame selgelt Äh, ka kommunikatsiooni vallas paika panema selleks, et äh, jõuda paremate tulemusteni. meil on mitmeid erinevaid ideid ja programme, kõik on kuskil kirja pandud meie programmides, aga igapäevaelus kahjuks ei to toimi. seega ma arvan, et me peame selle tööga kiirustama see on valimiste, valimisi silmas pidades samuti väga oluline. kui me räägime loometöötajatega, siis nad kurdavad, et nad ei mõista seda teksti, see on väga keeruline ja see tõesti on nii. me peame seda lihtsustama, paremaks muutma kommunikatsiooni ja see puudutab nii kommunikatsiooni parlamendi ja komisjoni poolt, programmidest huvitatud inimesed peavad nendest paremini aru saama. jah, suur tänu kes soovib vastata? Maybe just to, to add on this point uh,, I could not agree more and I am lisaksin juurde, et olen vägagi nõus sellega ning see katseprojekt komisjoni poolt äh, liikuvusvallas äh, äh, kindlasti heidab valgust ka sellele, kuidas paremini koordineerida ja kuidas teavet edastada ka huvitatud osapooled ja seoses katseprojektiga ütlen veel, et see on väga õigeaegne, väga hea esimene samm aga siin on samuti vaja ka ressurssidest selleks, et saavutada neid tulemusi, mida me soovime, kui me vaatame seda ümbrikku, mis võiks olla suunatud liikuvatele loometöötajatele, see on tõesti väga väike ja seda tuleb samuti arvesse võtta. kui me räägime sellisele kavale suunatud eelarvest, kommunikatsioon, koordineerimine, juhtimine, aitäh! jah, suur tänu! Kristina Tebetška, palun Bardzo dziękuję. Po pierwsze dziękuję za prezentację. Pod... suur tänu, kõigepealt äh, ma sooviksin teid tänada selle ettekande eest ja siis mul oleks veel kaks küsimust, nimelt. kas te olete ka analüüsinud äh, põhjusi, miks liikuvuse osas on nii suured äh, erinevused kultuuritöötajate puhul ja, ja siis ka mm, loovsektori töötajate vahel erinevates riikides. näiteks mis puudutab äh, Itaalia ja Poola loovtöötajate äh, töötaja liikuvust, äh, siis Itaalia, itaallaste liikuvus on palju väiksem kui poolakate oma ja näiteks Maltal ja Küprosel praktiliselt üldse mitte mingisugust kultuuritöötajate liikuvust aset ei leia, et kas te saaksite võib-olla ka neid põhjuseid selgitada? Erasmus pluss, võib-olla me saaksime seal vanusepiiri tõsta kolmekümne viienda eluaastani, praegu on seal vanusepiir mm, kolmkümmend, eks me saaksime äh, erinevate programmide vahel ähm, mingeid sünergiaid luua, et see võib-olla ka suurendaks kultuuritöötajate osalust. suur tänu. kes soovib vastata sellele küsimusele? I will start with the, the first question, thanks um,. So... ma alustan esimese küsimusega meie ajakava on üsna piirat-, oli üsna piiratud ja seetõttu me ei ole väga põhjalikult analüüsinud neid suuri erinevusi riikide vahel. loomulikult see on seotud erinevate asjaoludega, üks äh, asjaolu on kogu vahendite kogusumma, mis on kultuurile eraldatud, äh, siis samuti riigi kult-, geograafiline asukoht mängib oma rolli ja oma uuringus oleme me üleüldiselt püüdnud saada suuremat üldpilti, selle asemel, et lahata üksikasjalikumalt mõningaid konkreetsemaid punkte. on palju organisatsioone, kes tegelevad aktiivselt liikumisega, nad on esitanud äh, ja koostanud liikuvussuunised äh, liikmesriigiti ja toonud välja erinevad rahastamisvahendid, millega saab liikuvist äh, toetada. see on üks osa sellest üldpildist. meie aeg ja ressursid paraku võimaldasid meil ainult sellist üldpilti vaadata. mis puudutab Erasmus plussi, siis jah loomulikult sünergia on vajalik erinevate Euroopa Liidu programmide vahel, nagu Erasmus ja loominguline Euroopa. ja ma ei tea, kas siin saab vanust muuta või suurendada sel moel või mõnel teisel moel osaliste arvu. me peame vaatama, kuidas see programm kajastub järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. see on eeltingimus selleks, et mingisuguseid prognoose või oletusi teha aga loomulikult mingi sünergia on võimalik. loominguline Euroopa Erasmus kombineerituna võib edendada teatavaid äh, oskusi. Erasmus on suurepärane vahend äh, noorte üliõpilaste ja, ja noorte inimeste liikuvuse parandamiseks üldiselt, äh, nii et äh, ja, ja nende oskuste parandamiseks, nii et äh, võib-olla võiks jah, lähtuda Erasmus plussi kogemustest ning vaadata, kuidas saaks võimalikult suurt sünergiat saavutada järgmise finantsraamistiku jooksul. ja omalt poolt ähm, veel üks vastus esimesele küsimusele, ma arvan, et me peaksime vaatama, mida on liikmesriikide kultuuri asutused teinud. Goethe instituut, Institut Francais ja nende vasted Itaalias, Hispaanias, Ühendkuningriigis on suured organisatsioonid, mis samuti toetavad liikuvust, nii et üks osa nendest erinevustest tuleb just nimelt erinevustest väga suurte kultuuri edendavate institutsioonide ja teiste institutsioonide vahel Julie Ward, palun. jah, suur tänu. väga oluline uuring, mis räägib meile sellest, mida me juba tegelikult teame, oleme teadnud mõnda aega. olen kultuurisektoris tööd teinud juba mõnda aega ja tõesti, see on väga keeruline. tuleb tõsiselt pingutada, juhul kui oled kunstnik ja tahad piiriüleselt koostööd teha teiste partneritega üle kogu Euroopa. minu äh, sõber Clemoni Cristoforu on äh, siin, äh, tema on teinud suurepäraseid liikumusprojekte üle, tuues erinevaid kunstnikke Euroopa riikidest kokku ja naaberriikidest. kunst ja loomesektor on tegelikult kõige vastupidavam sektor üldse. finantskriisi ajal oli see sektor see, mis ei kahanenud, vaid kasvas. ning seda peab komisjon mõistma. tegemist ei ole mingisuguse väikese tühise perifeerse sektoriga meie majandusmaastikul see on äh, väga oluline sektor meie ühtekuuluvas ühiskonnas, see on oluline meie Euroopa majandusliku heaolu seisukohast, aga mitte ainult, see on äh, meie kui inimeste kogukonna heaolu seisukohast oluline. nii et ma arvan, et me ei pea siin piirduma mitte ainult nende inimestega, kes äh, hoolivad kultuurist ja haridusest, kui nii võib öelda, vaid see peab olema, see peab kajastuma ka teiste komisjonide töös, kui me seda ei tee, kui me seda ei taga, siis kannatavad äh, majanduskasv, jõukus Euroopas äh, ning äh, selle eest maksavad meie ühiskonnad kallist hinga. kunstnikud koondavad inimesi, ühendavad inimesi, edendavad kaasamise põhimõtet, nad kaitsevad äh, pagulasi ja väljasurutud kogukondi, nii et äh, tõesti, see on tähtis teema. mitte midagi teisejärgulist ja Kristiine mõte, et Erasmus pluss programmi võiks laiendada, on mulle äärmiselt meeltmööda. aga üks küsimus võib-olla äh, festivalide kohta jah, minu arvates festivalid võivad olla probleemseks valdkonnaks, nad on väga nähtav võib-olla näide liikuvusest ja festivalidel Ühendkuningriigis on, on üha rohkem raskusi ja see mõjutab pärast Brexitit kindlasti ka loomeinimesi väljastpoolt Ühendkuningriiki. aitäh! suur tänu, palun, lühidalt. Very short, I think uh, the, the issue of teen lühidalt, ma arvan, et jah, festivalide teema on tõesti tähtis uh, Euroopa Festivalide Liit tegeleb selle mobiilsuse teemaga väga tõsiselt ja nagu te ütlesite, see on kindlasti üks asi, millele tuleb tähelepanu pöörata. Brexitiga kaasnevad ohud ähm, loomesektorile ja kultuurisektorile. see võib tuua raskusi kaasa seoses äh, võimalustega võtta vastu väljastpoolt tulevaid kunstnikke ning loomesektori esindajad jah, äh, loomulikult äh, loomesektor, kunst äh, võivad teenida ka teiste sektorite huve ja need võimalused on üsna peidetud teistes Euroopa Liidu programmides kultuurisektori töötajate jaoks, neid ei ole välja toodud erinevates programmides nagu Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Kosme. ning nende programmide konsultatsiooni käigus ei kaasata sageli kultuuri- ja loomesektorit, äh, sellepärast et just, ja sellest on kahju, sellepärast et nagu teiegi ütlesite, kultuuri- ja loomesektori ja iseäranis liik-, liikuvuse kaudu võib aidata teistele sektoritele ja teiste sektorite arengule kaasa. nii et äh, see oli väga asjakohane märkus teie poolt. suur tänu ma isiklikult pean tunnistama, et äh, mis puudutab Erasmus plussi vanusepiiri tõstmist, siis ma seda väga ei toeta, sellepärast et äh, kui me peame äh, rohkemate ähm, summade eest võitlema, siis me peaksime ikkagi ka ettevaatlikud olema, et kogu see programm liigselt ei tükelduks, sest muidu me ikkagi ei jõua nendeni, kelleni me soovime jõuda, nii et me peame leidma mingisuguseid teisi võimalusi, et ähm, loovtöötajad saaksid siin kasutada teisi võimalusi vahetustegevuseks. ja nüüd tehke lühidalt, sest et meil on aega vähe ja Barbara Kesslerile komisjonist annaksin veel sõna, kui te soovite, palun, palun lühidalt. tõesti teen suhteliselt lühidalt, tere hommikust, teil on väga huvitav raport, sellepärast et räägite ka poliitilise kliima muutusest. Te kirjutate, et populismi ja natsionalismi tõus, mida ksenofoobia ja euroskeptisism toidab, võib mõjutada kunstnike vabadust ning äh, väljendusvabadust. mul on kaks kommentaari selle kohta. esiteks, kui miski üldse populismi toidab, siis rahva unustamine. võib-olla te arvate, et me võime teha poliitikat ilma, et me rahvale mõtleksime. ma arvan just nimelt, et see on meie kõige tähtsam teema ja mina äh, mõtlen ainult neile. natsionalismi küsimuses, natsionalism äh, ei eksisteeri, kui rahvast ei oleks ja Teie raport äh, näitab erinevusi, te äh, räägite piirialadest ja avaldate kahtlust, et äh, piiride kehtestamise suhtes ning samas räägite rahvusidentiteedist, põhimõtteliselt kui te tahate rahvast esindada, siis tuleb valimistel üles astuda, siis jällegi teie lähenemisviis kohaldamisalale kui teil ei ole mingisuguseid konkreetseid lahendusi, millele saate kaasa aidata, siis ei ole mõtet ettepanekuid teha. Te äh, äh heidate Ungari puhul äh, rahvuslikule organisatsioonile ette lojaalsust oma rahvale äh, ning Ungarile eelarve andmist sellele organisatsioonile ette. kujutage ette, kui Ungari valitsus ei rahastaks enam kultuuri ega kultuuripärandit mul on teile üks hea nõuanne, ärge koostage selliseid raporteid. minge äh, inimeste juurde, äh, kes äh, nagu näiteks härra Soros, kes rahastavad sellist kultuuri, mis paistab vastavalt teie soovidele. Yeah, no, very, very shortly um,. I think our report teen lühidalt, ma arvan, et otse vastupidi, meie raportis me kaitseme Euroopa kultuurilist mitmekesisust ning me tahame seda kultuurilist mitmekesisust kaitsta, erinevate kultuuride kaudu väljenduvat mitmekesisust kaitsta ning me kutsume lihtsalt üles kultuuride vahetusele erinevate kultuuriliste taustade ning identiteet, identiteetide vahel, selleks et meie ühiskond oleks avatum ning ühtekuuluvust. suur tänu, ma lihtsalt viitaksin, et ka kunstnikud on Euroopa kodanikud. Barbara Kessler, palun. palun võimalikult lühidalt, ma tean, et see on raske, aga ikkagi. suur tänu, et sellegipoolest sõna saan suur tänu eh, kõigepealt Euroopa Parlamendile selle eest, et te olete tellinud sellise huvitava uuringu, see tuleb eh, tõesti tohutult õigel ajal ja see on äärmiselt oluline sisund ka meie tööle, mida me teeme uue eh, Loov Euroopa programmi väljatöötamisel. nii et eh, tõepoolest, mis puudutab liikuvust, siis see on üks eh, aspekte, mm, mida, mis, mida põhivooluna tuleb kaasata ka teistesse programmidesse ning äh, oluline element äh, on äh, siin ka piiriülesed tegevused ja piiriülene mõju äh, kultuuritöötajate, loovtöötajate puhul. lisandväärtus, see Euroopa lisandväärtus seisneb ikkagi liikuvuses ja seda uuringus ka toodi väga selgelt välja. ja meie meelest on väga selge vajadus ka Ähm, ähm, kultuuritöötajate liikuvust edendada, ka ähm, kasutades kõiki võimalusi ning neid erinevaid võimalusi see uuring ka väga hästi kirjeldas ja kui öeldakse, et äh, kaudselt kõik, äh, mida me teeme loov Euroopa raames, et sellega on seotud siis ka need horisontaalsed meetmed ja järgneva paari nädala jooksul me vaatame ka, millised saavad olema meie hanke tulemused. me oleme väga häid taotlusi saanud. ja äh, see katseprojekt äh, tänu äh, parlamendile sai ka läbi viidud, nii et see teostatavusuuring ka läbi viiakse ning siis me saame ka erinevaid mehhanisme kaardistada selles. ja teiseks meil on platvorm ja nagu me täna kuulsime, on väga oluline hinnata ka seda platvormi, sest siin on oluline ka kommunikatsioon ja koordineerimistegevus, neid tuleb ka tugevdada. seda te tõite ka väga selgelt välja ja kolmas punkt, kui me siin viiksime sisse sellise eksperimendi faasi, et vaataksime täpsemalt, kuidas see välja saaks äh, Ähm, nägema see, mida meil veel praegu ei ole ja siis me saaksime ka vaadata, kuidas selliseid mehhanisme rakendada, milliste sihtrühmade jaoks ja nii edasi. nii et järgmise aasta lõpuks oleksid meil siis olemas soovitused selle kohta, kuidas me seda saaksime ka loov Euroopa raames konkreetsemalt rakendada. ja lühidalt ähm, see töö ja ajakava Äh, mida me koos liikmesriikidega välja töötame, näeb loomulikult ette, et me peaksime käsitlema ka neid erinevaid takistusi, mis on liikuvusega seotud ja need tegevused käivad paralleelselt ka äh, rahalise äh, toe osutamise protsessiga. nüüd suur tänu ja me kindlasti arutame seda teemat veel. suur tänu ka Barbara Kesslerile ja suur tänu ka meie külalistele selle eest, et täna siia tulite ja te uuringut ka tutvustasite. ma arvan, et see andis ka meie edasise töö jaoks väga olulisi eh, punkte, teemasid, see on oluline ka loov Euroopa jaoks ja ka kultuurivaldkonna jaoks laiemalt. suur tänu selle eest ja palju edu edaspidiseks! <clears throat> nii, enne kui jõuame järgmise päevakorrapunktini, on mul väga suur rõõm kuuteteist äh, õppurit Ferrara ülikoolist siin tervitada ja nad on siin Silvia Costa kutsel ja tere tulemast teile Euroopa Parlamentis ja loodetavasti te saate siit väga palju huvitavaid muljeid ja kogemusi. tore, et olete saanud siia tulla. niisiis, nüüd viimane päevakorrapunkt meie ennelõunases päevakorras ja mul on suur rõõm siin tutvustada ähm, kolme võitjat selleaastase ähm, Karl Suure Euroopa noorte auhinna äh, võistlusel ja see on meil tore traditsioon, et eh, iga aasta me saame siis eh, Karl Suure Euroopa noorteauhinna kolme esimest võitjat kutsuda siia kultuurikomisjoni ja saame anda neile võimaluse tutvustada oma projekte ja ja vähemalt viimastel aastatel me nägime, et eh, ka saite näidata, kui suur on teie vaimustus Euroopa, Euroopa projekti vastu ja seetõttu mul on äh, väga hea meel, et äh, saan siin täna kolme selleaastase võitjameeskonna esindajaid tutvustada, nad tulevad Poolast, Itaaliast ja Maltalt. ning kõigepealt äh, Tomas Tomalik, kes tutvustab meile projekti Workation, see on pärit Poolast ja äh, ta kohe ka selgitab meile, mis on Workation äh, projekti sisuks. teise koha sai äh, Juvenilia projekt Itaaliast ja seda projekti tutvustab Mirko Granato ning kolmanda koha sai projekt Never Arrive True Maltalt ja seda tutvustab meile Farah Abdullahi Abdi ning kõik kolm eh, saavad ka tutvustada meile kohe oma projekte, ma ei tea, kes teist soovib alustada. et teil on eh, seitse minutit aega ja siis on meil aega veel asja arutada. kes soovib alustada? kas te soovite alustada? palun. siis on teil võimalus tutvustada projekti Nebra Ravtšiu Maltalt. palun, teil on sõna seitsmeks minutiks. Thank you. Äh, mina olen äh, Farah, tulen Somaaliast, elan äh, Berliinis, nii et nii palju saksa keelt ma praegu oskan, sellepärast ma praegu olen õppimas alles saksa keelt. jaa minu äh, projekti nimi oli Never Arrive Two äh,, see on äh, minu biograafiast, autobiograafiast tulenenud projekt, alustasin kahe tuhande viieteistkümne, neljateistkümnendal, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kirjutamist, lahkusin oma koduriigist pagulasena äh, turvalisusega seotud põhjustel loomulikult, selleks, et tulla Euroopasse, et elada siin oma elu, äh, lahkusin Sahara-alusest Aafrikast, äh, võtsin ette raske teekonna, ürit-, läbisin kõrbe, ületasin Vahemere kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal, jõudsin Maltale tegin läbi kogu varjupaiga taotlemise ja kinnipidamise protsessi, elasin seal neli aastat, püüdsin lõimuda, seisin silmitsi erinevate väljakutsetega, ränne on praegu Euroopas väga tähtis teema ja ka kogu maailmas väga tähtis teema. tahtsin kirjutada raamatu sellest, mis räägib ähm, äh, rändekogemusest positiivses küljes, et äh, et kõik inimesed, kes tulevad, ei ole inimesed, kes äh, tulevad sii-, seda ühiskonda, seda tsivilisatsiooni hävitama, nagu tavaliselt püütakse muljet jätta. tahtsin rääkida unistustest, ambitsioonidest, äh, moest, glamuurist äh, ja sellest, kuidas inimesed tahavad elada oma igapäevaelusid, äh, kuidas nad tahavad täide viia oma unistusi. raamat kujunes väga edukaks, seda võeti väga hästi vastu, käisin erinevates riikides kogu maailmas, äh, et seda tutvustada ja Euroopa kaubandusvolinik kirjutas esimese peatüki siis, kui ta oli veel siseasjade volinik, nii et äh, tegin tegelikult äh, tööd väga paljude pagulastega, julgustasin neid oma unistusi ellu viima läbi raskuste, mis siiski ühel heal päeval selja taha jäävad. ja see äh, innustab äh, inimesi avatult äh, rääkima, see minu projekt innustab inimesi avatult rääkima rändest, kogukondadest, väljakutsetest, hirmudest, mis nii ühel kui teisel poolel on vastaspoole suhtes. ma ise tõdesin, et siis, kui tagada selline vastastikune suht, liiklus, äh, siis äh, kaovad järsku tõkked ja inimesed hakkavad nägema inimesi, inimesi inimlikul tasandil. Äh, kaob ära selline ettekujutust, et tegemist on mingi suure sissetungiga, inimesed tulevad laevadega, sellepärast et järsku nähakse pagulastes inimesi. ma tean väga palju pagulasi Maltalt, kus ma elasin varem neli aastat, nüüd viimased poolteist aastat olen elanud Berliinis, ma tean Äh, sisserändajaid, pagulasi, kes äh, on, kellest on saanud äh, kosmeetikakunstnikud, make-up'i kunstnikud, kellest on saanud arstid ja, ja insenerid ja nii edasi aga on ka väga palju pagulasi, kes äh, seisavad silmitsi raskete väljakutsetega ja nende väljakutsete tõttu satuvad kuritegelikule teele. parempoolsed ja sageli meedia näitavad ainult seda külge pagulastest ning kujutavad pagulasi ette just sellistena, kes vägistavad naisi ja nii edasi, nad ei näita neid make-up'i kunstnikku, minu sõpra Bashard, kes töötab äh, Londoni moenädala raames. Nad ei äh, räägi kirjanikest ja Never Arrive äh, projekt äh, keskendub karjäärile, armastusele, perele, oma unistuste elluviimisele, omaenda avastamisele, julgusele öelda, äh, mida ma tahan. kui mina kasvasin üles Nairobis, Keenias, siis ja käisin koolis, olin keskklassipere Äh, ja mu ema ütles mulle kogu aeg, et ära lase kellelgi äh, ennast sundida kuskile kohale jõudma äh, sunniviisiliselt. ja äh, ma püüdsin ka Maltal näidata, näidata seda, et, et mind ei saa panna kasti. kui ei lasta pagulastel liikuda, siis tuleb ikkagi liikuda. ja ma olen öelnud ka kõigile pagulastele, et ära mitte kunagi ärge mitte kunagi lubage kellelgi oma unistusi hävitada, jõudu sinult ja julgust sult võtta, midagi sinult röövida. ära võib röövida äh, kalliskivid, ära võib röövida äh, riided, ma jätsin kõik maha, kui ma oma ema kodust lahkusin. seda ma ütlen ka pagulastele. Äh, te jätsite maha kõik, aga oma unistusi ei tohi äh, lasta röövida, sellepärast et unistused on need, mis aitavad teil riided, majad äh, ja kogu selle materiaalse vara tagasi saada, nii et äh, Never Arrive äh, projekt keskendub inspiratsioonile, vastastikusele suhtlusele ning ma tahaksin, et see minu teine raamat tõlgitaks saksa keelde, mis on nüüd minu uus koduriik ja ja nüüd öeldakse mulle jah et te julgustate inimesi mitte ja pagulasi mitte kunagi äh, kuskile kohale pärale jõudma. Äh, jah, aga ma mõtlen seda selles mõttes, et unistustest ei tohi loobuda mitte kunagi, aga, aga kui sa tunned, et sa oled ennast mugavalt kuskil, sa oled ennast mugavalt sisse seadnud, näiteks mina Berliinis, siis ma võin käia Londonis, Pariisis, kuskil mujal, aga ma tunnen ennast mugavalt, kui ma olen Pariisis, et selles mõttes võib küll ju kohale jõuda. Äh, ja sellest siis räägib minu projekt, suur tänu teile! ja, vielen... suur tänu selle väga muljetavaldava äh, tutvutuse eest ja kohe, kui oleme kuulnud ära kõigi kolme projekti kohta, siis hakkame seda ka arutama ja nüüd äh, teine koht, äh, Juvenila projekt Itaaliast ja seda tutvustab Mirko Graniato, palun. tere tulemast eh,! Buongiorno a tutti e grazie per questa fantastica opportunità. suur tänu selle suurepärase võimaluse eest täna siin teie ees esineda. see on lausa maagiline võimalus, näitaksin teile ühe väikese video, millega ma illustreeriksin juveniilia projekti. me kirjutasime kahe tuhande kaheksandal aastal raamatu noortele ning ähm, kirjeldasime ähm, ühte reisi, mis ähm, näitab ähm, kollektiivseid kannatusi vastandatuna individuaalsetele kannatustele. noored inimesed on selliste äh, rünnakute ja selliste kannatuste esimesed ohvrid. ja ning ähm, programmi tutvustuseks üks väike minutine videoklipp. siin näete siis äh, noorte inimeste lugu. ja see on siis Karl Suure auhinna äh, andmisega seotud. paistab, et video toimib. Era un video con la musica, c'era la, la colonna sonora, era la, il re della montagna di paistab, et häält ei ole sellel videol äh,. Skandinaavia helilooja Krieg äh, äh, mängib taustaks. So, <laughs> yeah. Può sembrare che Juvenile abbia chissà che fondi, chissà che risorse. võib-olla tundub teile, et Juveniles ehm, kasutatakse väga palju erinevaid ressursse, ressursse, aga tegemist oli tegelikult ehm, ühe südameprojektiga siin. Ehm, kolleeg tegi oma heast vabast tahtest selle video me meile Juvenilia keskendub klassikalisele muusikale, mis aitab murda müüre, ooper, äh, klassikaline muusika on tavaliselt mõeldud valitud ringkondadele, aga see peaks olema mõeldud äh, massidele. kui me kuuleme Karmeni aariaid ning äh, erinevaid teisi suurepäraseid ooperisoolosid, äh, siis äh, see on midagi, mis jõuab ükskõik kelle südamesse, kõigi inimeste südamesse. me püüdsime koondada vabatahtlikke noori, kes äh, võtavad ühendust teiste noortega üle kogu maailma, et jagada nendega oma kogemusi ooperist olen kuueteistkümnendast eluaastast alates olnud sellega seotud, avastasin ise, et klassikaline muusika, sellel on üüratu jõud. pärast klassikalist muusika, klassikalise muusika kogemust tahame me jagada midagi, tahame jagada sedasama kogemust mitte ainult oma kodulinnades, vaid kogu Euroopas. paistab, et tehnoloogia koostööd ei tee, slaidid natukene viibisid paraku, aga nüüd siin siis näete Äh, me püüame avada teatrite uksi, ooperiteatrite uksi, et äh, inimesed saaksid äh, sellest kogemusest osa, seda võib teha läbi liitude, organisatsioonide iseosalemisega, e-, selle eesmärgiks on noorte inimeste aitamine sellesse maailma no.. noored inimesed suhtuvad võib-olla ooperisse alguses skeptiliselt, eelistaksid jalgpalli kui äh, ooperietendus toimub samal ajal jalgpallimatšiga, kuid kui nad avastavad, milles ooper seisneb tegelikult, äh, siis avastavad nad ka seda, et see on äärmiselt nauditav kogemus. ning äh, kogemus, mis paneb südame kiiremini tuksuma. ning ähm, noored hakkavad hindama kunsti ja, ja ooperit teater on koht, kus tavaliselt väga selgelt on määratletud erinevad ühiskonnaklassid, kellele on mõeldud meie ühte sorti kohad, kellele on mõeldud teist sorti kohad, aga kunst ise ja lavakunst on, on jagatud ja kogemus on jagatud. me püüame oma eelarvet hoida võimalikult väiksena, teeme koostööd noorte inimestega, kes Äh, räägivad asjadest äh, ähm, kunstiliste juhtidega, lavatöötajatega, lavastajatega, nad käivad erinevates teatrites, õpivad seda lavamaailma, teatrimaagiat, näiteks La Scalas. see annab neile võimaluse avastada hoopis uut maailma. näete siin erinevaid klubisid erinevates äh, maades ja teater ja ooper on äh, nende inimeste jaoks äh, uks uude maailma. juveniilia on ähm, projekt, millega me tahame näidata, et muusika on universaalne ja ühendab inimesi ning äh, inimesed pärast sellist kogemust jäävad omavahel ka ühendusse, siis meil on noored, kes tegutsevad koos ja kui nad äh, Erasmuse raames näitavad, näiteks lähevad äh, Barcelonasse või äh, Milanosse, siis nad lähevad teatrisse ning jagavad oma kogemusi edasi, me teeme koostööd prantslaste, itaallaste, brittidega, erinevate teatritega ja see on imeilus jagamise kogemus. Wagner saksa keeles, teised ooperid teistes keeltes, erinevad Euroopa osad on esindatud kaugelt põhjast Palermoni välja kunst annab uut elujõudu inimestele. kunst sünnitab elu. meie armastame ooperit mitte ainult sellepärast, et me tahaksime ooperis äh, veeta õhtu, me armastame muusikat ja ooperit ja äh, sellepärast, et ma võib-olla räägin liiga palju, aga siiski see ähm, valmistab meid ette millekski enamaks. teatrid on otsekui võlu lossid, me kuulame muusikat, kuulame lauljate hääli, kohtume, näeme, kuidas kõik, kogu personal, lavatagune personal ja teised teevad koostööd, see näitab, kuidas äh, kogukond töötab koos ja kui lava taha minna teatrist, siis äh, avaneb täiesti uus maailm jällegi ja meie eesmärgiks on ja kõigi eesmärgiks on see, et äh, et oleks suurepärane etendus ja publik aplodeeriks. suur tänu, suur tänu ka selle suurepärase projekti tutvustamise eest ja nüüd jõuame selle aastase Karl Suure noorteauhinna võitja juurde Workation Poolast ja seda tutvustab meile Toomas Tomalik. palun, teil on sõna. Dzień dobry, nazywam się Tomek Tomalik. Pochodzę... tere päevast, minu nimi on Toomas Tomalik, tulen Poolast. ja praegu õpin Wroclawi gümnaasiumis. ja mul on väga hea meel, et saan teile tutvustada meie projekti. olen esimest korda Euroopa Parlamendis kaks tuhat kaheksateist aasta alguses äh, esitasin äh, meie Workationi projekti auhinnakandidaateks ja tõesti, meie projekt saigi esimese koha. ning lühidalt tutvustaksin teile meie projekti, mille nimi on Workation. kohtumispunkt kutsub ähm, iga-aastaselt Itaaliast, Saksamaalt, Poolast, Ukrainast ja Rumeeniast ähm, noori äh, kaheksandalaks külla. Ähm, Euroopa linna Köölits, Kööžiletsis äh, töötavad nad koos, äh, nad tutvuvad üksteisega, räägivad erinevaid keeli, teevad igasuguseid ühistegevusi. vahetevahel on see töö päris keeruline ja raske, nagu äh, ja käed saavad mullaseks, aga on ka selliseid ajahetki, kus on võimalik osalistel tutvuda üksteisega. Stalak kaheksa A, see on teise maailmasõja aegne mälestusmärk ning noored tutvuvad selle mälestusmärgiga uuesti. siin on ühendatud äh, erinevate rahvuste ajalugu ja iga aasta töötavad kaks rühma, kaks tuhat seitseteist oli meil üks kunstnike ja arheoloogide rühm. arheoloogide rühm korraldas või jälgis väljakaevamisi ja, ja leiti ka erinevaid leide, näiteks münte ja teine rühm äh, valmistas ette äh, äh, metallmaske ja Need metallmaskid pidid meenutama Stalaki sõjavange ning arheoloogide rühm avastas kaks tuhat kaheksateist jällegi mõningaid objekte, leiti argipäevaseid äh, esemeid Teisest maailmasõjast ning kunstnike rühm äh, valmistas ette installatsiooni erinevatest materjalidest ja Workationi projekti eh, raames me räägime ka erinevatest mälestustest, eh, meenutustest, eh, euroopalikest, Euroopa meenutustest, nii et me kohtume siin rahvusvahelisel tasandil, itaallased, sakslased, poolakad, ukrainlased, rumeenlased ja me arvame, et et sellest ajaloost me peaksime midagi kaasa võtma ka oma tuleviku jaoks ja eh, seejärel projekt eh, lõpeb ning sel aastal oli meil projekti lõpetamiseks luuletus, mis tõlgiti viide keelde ning kutsuti kohale ka eh, kohalikke inimesi meie laagrisse, me rääkisime meie tööst, istutame lilli, nii et see lõpetamine, see üritus on ka väga pidulik. ning lõpetamisüritusel me meenutame ka Olivier Messiaad ja alati leiab aset ka kontsert Workation on ka vaba aja üritus, sellepärast et peale tööd me saame vahetada mõtteid, räägime iseendast, sööme koos, valmistame koos toitu, jalutame ja korraldame oma vaba aega ise. ja me üritame tutvuda ka kohaliku ümbrusega. igal aastal sõidame näiteks Dresdenisse Workationi rahvusvaheline iseloom aga elab meie edasi ja mul on natukene veel aega järel ja ma olen üritanud teile tõesti tutvustada kõike, ähm, mis on seotud selle meie projektiga. ma ei jutustanud teile küll kõike, aga ma arvan, et ma jutustasin teile kõige olulisemast ja seetõttu sooviksin teid veel kord tänada selle kutse eest ähm, Euroopa Parlamenti, et ma sain tutvustada teile meie projekti, aitäh! ja vielen, vielen suur tänu. suur tänu ka selle ettekande eest. see oli ka väga muljetavaldav ja ka väga oluline projekt sellepärast et kes ei mäleta möödanikku, ei, sellel ei ole tulevikku ja ma arvan, et ka tänase põlvkonna jaoks on see väga oluline, et nad seda mäletaksid, kui kohutav ja õudne oli Euroopa ajalugu veel mitte väga kaua aega tagasi ja et sellest tuleks ka õppida selleks, et midagi sellist enam kunagi ei juhtuks Euroopas. niisiis ähm, suur tänu teile. ma arvan, et kõik kolm projekti väga erineval viisil on äh, tõestanud seda, kui loomingulised loovad on noored eurooplased ning kui suure innu ja energiaga te töötate selle nimel, et seda Euroopat tükk tüki haaval natukene paremaks muuta, inimesi kokku tuua, et ka vastastikust mõistmist tekitada erinevate kultuuride, eluviiside jaoks et äh, leitakse ikkagi ähm, ühis, ühine nimetaja, mitte ei ehitataks uusi eralduspiire ja müüre. niisiis suur tänu selle eest äh, meie poolt teile kõigile, jätkake samas vaimus ja nüüd meil on veel natukene aega veel ka aruteluks ja kõigepealt annaksin Sabine Verhaenile Rahvaparteist. Sabine, palun jah, kõigepealt ma sooviksin tänada teid selle eest, et olete tulnud siia ja tutvustasite meie komisjonile oma tööd. mul oli juba äh, au ähm, äh, Karl Suure ähm, noorteauhinna ähm, väljaandmisel Aachenis kohal olla. ma pean tõesti ütlema, et kõik need projektid, mida seal tutvustati, äh, jätsid mulle väga sügava äh, mulje. nii et mina ei oleks tõesti soovinud olla žürii nähas, kes pidid valima nende paljude väga heade projektide seast need kolm võitjat ja see tõestas väga hästi, kui Euroopa-meelsed meie noored on ja ka need projektid, mida siin täna tutvustati, nende äh, projektide sisu ja laad näitab, kui mitmekesiselt äh, me saame ähm, noortele Euroopat tutvustada ja kui mitmekesine on äh, see töö, ähm, millega Euroopat tutvustada ja eriti mind, mulle pakkus suurt huvi just see äh, ooperiprojekt, sellepärast et see on ka seotud meie kultuuripärandiga ja, ja see, et äh, meie traditsioone, klassikalist muusikat äh, juurdepääsetavaks teha, sellepärast et see ka hiljem sellepärast, et ka varem oli see siiski ka piiriüleselt ühendav, nii et äh, kuigi loomulikult ilma paljude nende kuningakodadeta äh, see muusika oleks äh, levinud, aga igal juhul ähm, muusika näitab, äh, et juba minevikus oli see ähm, ühenduvaks elemendiks ja, ja see ei ole seotud natsionalismiga või sarnasega ja ka mis puudutab vacation, ka siin oli oluline, et et minevikus toimunut ka tänapäeval noortele tutvustada, sellepärast et Teine maailmasõda rebis meist üksteisest lahti ja, ja tänapäeval me saame siiski näidata, kuidas me saaksime need meid eraldavad elemendid muuta meid ühendavaks elementideks, nii et see on äärmiselt oluline, et ka noored meie Euroopa tööd paremini mõistaksid ja samuti ka sisserändajate unistused, nende tutvustamine veelgi paremini eh, näitab, millised on meie väärtused ja, ja millised mm, peaksid olema. nii et ma arvan, et ka Euroopa poliitikud ja meie kodanikud saavad teie tööst väga palju õppida ja ma loodan, et teie projektid ja tegevused jätkuvad ja et eh, ka teised eh, noored saavad inspiratsiooni teie töödest ja ootan juba huviga järgmise aasta Karl Suure ähm, noorteauhindu. suur tänu, Silvia Kosta, palun! siin äh, meie ees on kolm äh, suurepärast näidet nendest projektidest ja mis äh, nende projektide juures meid kõige rohkem rabas, on see, kui hästi mõistab uus põlvkond seda, et me peame jagama oma kogemusi selleks, et eelarvamustest üle saada, et ületada need eelarvamused, mis on seotud sisserändajatega, aga ka klassikalise muusikaga näiteks mõnes, mõnes, mõne sõnaga nüüd täpsemalt, esiteks teie kogemused, kirjutasite selle väga hea raamatu ja mina olen ka varem töötanud koos pagulastega, kes on raamatuid kirjutanud ja tõepoolest äh, oleme lugenud biograafiaid, autobiograafiaid, mis näitavad äh, inimeste kogemusi äh, mis aitavad äh, sellist kultuurilist sõnumit äh, levitada ja väga oluline on, et sellised inimesed ka oma lugusid äh, räägiksid, et me õpiksime rohkem nende endi sõnade läbi nende riikide kohta. väga hea oleks, kui me saaksime seda raamatut veel laiemini levitada, kas olete ka kirjastajatega sel teemal rääkinud? edasi, mis puudutab muusikat, töötada Euroopa muusik, Euroopa ülese raamistikuga, võrgustikuga, mis äh, tutvustab muusikat erinevatest Euroopa kohtadest äh, ja tutvustab ooperit ka lastele, see on väga oluline. Euroopa kultuuriaasta puhul on eriti hea, kui me räägime sellisest Euroopa ülesest kultuurist, muusika on alati äh, kultuuri piire ja riigipiire ületanud, väga huvitav on, et selliseid kogemusi jagataks, jagate ja väga huvitav oleks see, kuidas, mida te saaksite veel teha, mis aitaks teil veel ambitsioonikamalt seda sõna levitada? suur tänu, Helga, palun, Helga Trüppel Rohelistest. All of you uh,, I enjoyed your presentations aitäh, ma kuulasin huviga kõiki teie esitlusi, ma olen tõepoolest äh, innustust leidnud siit, äh, tsiteeriksin teid natuke, Faro ütles, et äh, ma ei lase inimestel varastada oma unistusi ja mina olen püüdnud sedasama kolmekümne aastaga poliitikas teha ja vahel see ka õnnestub ütlesite, et teile see meeldib ka Berliin, ka Berliin, Berliin meeldib ka mulle väga, ka teised linnad meeldivad mulle, aga eriti just Berliin, kuna see on väga mitmekesine, multikultuurne, väga palju rää-, sisserändajaid, pagulasi, muusikuid, kunstnikke idast, läänest, Aafrikast, Ameerika Ühendriikidest elab seal, see on väga huvitav äh, linn ning üks mu äh, sõpradest, Deborah Fentman, juudi kirjanik, äh, lahkus New Yorgist ja kolis äh, Berliini, kuna seal meeldib talle palju rohkem elada, see on Berliini jaoks väga heaks reklaamiks minu arust ning see, mida te rääkisite ooperist, tutvustate seda noortele, aitate noortele aru saada, miks ooper on nii hea ja annate me noortele ka võimaluse seda kõike tunda, ma tean, et äh, ooperiga seotud inimesed kurdavad sageli, et nad ei jõua noorteni, aga tegelikult see, just see on nende jaoks väga heaks reklaamiks, mina paneksin selle oma koduleheküljele lausa üles. ning Poola projekt, kas on Euroopa mälu, see on väga hea küsimus, me oleme seda siin kultuuri- ja hariduskomisjonis ka sageli arutanud, võib-olla ei ole mitte ainult üks Euroopa mälu, vaid äh, kombinatsioon erinevatest mäludest ning see kõik kokku ongi nende mälestuste kokkuvõte, just see mälestuste paljusus, mis loob ühtse pildi ja ma arvan, et kui me tahame minevikult midagi õppida, ongi vaja arvesse võtta erinevaid vaatenurki ja loodetavasti saame siis midagi õppida ja mitte korrata neid vigu, mille oleme Euroopa riikides varasemalt teinud viimastel aastakümnetel, viimastel sajanditel. seetõttu on mul väga hea meel, et äh, siia jõudsite ja olete kogu seda tööd teinud ja palun jätkake selle tööga, aitäh! suur tänu, Julie Ward, palun uh,! Well, thank you very much! suur tänu, et äh, tulite siia meiega rääkima, andsite meile tegelikult lootust näib, et noored tõesti on äh, lahendus tuleviku jaoks ja väga hea, et te tulite siia rääk-, ja väga hea on näha ka nii mitmekesiseid erinevaid projekte, te esindate kõik äh, noorteaktivismi erinevaid tahke ja väga hea on, et me näitame, saame näidata, kui erinevatel viisidel saavad noored öö, äh, oma kogemusi teistega jagada kultuuridevahelise dialoogi põhiväärtuste alal koostasin raportöörina Pariisi deklaratsioonile vastusena siin komisjonis seda ju tehti, pärast Charlie Hebdo äh, mõrvu sellega tegeleti, selleks et oleks mingisugune inimlikum vastus Euroopa Liidu poolt me peame mõistma, et me peame leidma ühise keele üle erinevate piiride ning kunstid, vabatahtlik töö, inimeste vahelised kohtumised, just täpselt sellised projektid, millest te täna rääkisite, ongi see, mil, mida me sihime, eriti rahva soovin teid tänada selle eest, mida teie teete, mina töötan samuti LGBTI küsimustega nii oma riigis kui ka Euroopas, Skopjes veetsin nädalavahetuse äh, seoses LGBTI noorte üritustega, ma tean, kui palju kannatusi ja diskrimineerimist on, kui palju just transinimesed peavad vihkamisele vastu panema, te teete tõepoolest fenomenaalset tööd, te esindate väga, te olete väga uhke noor naine, kes teeb seda, millest ta unistab, väga hea, et te siin olete Te olete suutnud äh, üle olla kohutavast äh, algusest, kohutavast minevikust ja olete siin äh, juhiks teistele noortele. ja levitate oma sõnumit, see on tõepoolest väga inspireeriv. ma räägin ka nende, nendega, kellega ma LGBTI kogukonnas töötan, milline on teie lugu ja teie lugu väärib edasirääkimist. suur tänu ja ma annaksin äh, sõna veel kõigile kolmele, sellepärast et siin küsiti ka paar küsimust, millele te sooviksite võib-olla vastata ja kõigepealt siis Vahara, palun. jah, alustan äh, proua Kosta küsimusest ma töötan äh, kirjastajatega koos, minu esimene raamat äh, selle levitamine ei olnud äh, kehv, kaheksateist tuhat eksemplari müüdi, see jõudis koolidesse üle kogu Euroopa pidasin sageli kõnesid noortele inimestele, sellega seoses mul oli väga huvitav külastada koole, Norras kõnelesin kümneaastastega, Soomes viieteistaastastega näiteks ja neile pakkus see väga palju huvi, nad küsisid eh, väga palju küsimusi, nad ei olnud pahatahtlikud, nii pahatahtlikud kui mõne, mõnikord täiskasvanud, küsisid eh, rohkem, millised on mu lemmiktoidud, lemmikfilmid, me suhtlesime sellel, sellel tasandil ja just see näitabki, kui oluline on inimestevaheline suhtlus Äh, ainult täiskasvanuks äh, saades äh, võime selle kõige kaotada. jah, Berliin, tõepoolest, ma armastan seda linna väga. esimene saksakeelne sõna, mille ma õppisin, kui ma kohale Arso. nüüd ma kuulen seda igal hommikul öö, oma elukaaslaselt ja kasutangi seda sõna tema kirjeldamiseks. Berliin on minu vastu väga hea olnud Akso means like I, I understand. see tähendab, et ma saan aru. kui te ütlete mulle midagi, millest ma aru saan, siis ma ütlengi ah soo. Äh, ma käisin vestlusel ja ve, minuga vestlev inimene ütles ah soo, ah soo ja küsisin tõlgilt, mida see tähendab, see tähendab, et ma mõistan, ma saan aru ja tõepoolest Berliin mulle meeldib, see on väga äh, kirev kultuuriliselt, LGBTI küsimused on minu jaoks väga olulised, ma olen transnaine ja see on minu jaoks väga tähtis teema, ma ei näe väga palju diskrimineerimist, kuna meie kultuur on väga visuaalne. nii et äh, tundub, et äh, ma sobin oma, oma rolli, äh, ma olen transnaine, sobin nain-, nai-, naise rolli hästi, mul on ka teistsuguseid kogemusi, aga väga hea oleks, kui äh, kui me saaksime rääkida ka sellest, et Berliinis oli kui saaks luua LGBTI pagulaste keskuse, see oleks väga positiivne, siis nad saaksid omavahel suhelda, me näeme, et tegelikult äh, selles kogukonnas on väga palju diskrimineerimist ja ka vahel vägivalda. jah, aitäh, Mirko! Ehm, per rispondere ad alcune, alcune domande, grazie innanzitutto della vostra jah, äh, räägin äh, nendest küsimustest, mis tõstatati, suur tänu mm see on meie jaoks suur au, jah. Euroopa ooper, selle kallal me töötame, me oleme püüdnud äh, nendega kokku saada ka, aga see ei ole nii lihtne. Äh, võite ette kujutada, kui äh, palju tegelikult me peaksime, peame vaeva nägema, noored ei ole prioriteediks, seda valdkonda ei rahastata, noored ei, ei ole ju peamine äh, sihtgrupp, aga tuleb aru saada sellest, et äh, turundusega küll tegeldakse, aga me ei jõua alati noorteni, me peame koostööd tegema teatritega, et noored tunneksid ennast äh, seal koduselt äh,. vorm mõjutab ka sisu ja kui me su-, suudaksime noored saada, et, et äh, ooperisse, teatritesse, siis me näeksime tulemusi, ma olen ise ka Veronas äh, Äh, presidenti, noored räägivad äh, sellest, et nad ei tea, nad ei tunne väga palju seda muusikat, nad ei peagi sellest väga palju teadma, nad peavad seda kogema ja, ja see viib juba järgmiste sammudeni. see ei ole lihtne, mida me püüame teha, noh, noortega ei ole lihtne selles valdkonnas töötada. ja siin on väga palju raskusi me püüame muidugi teha, mida suudame. Itaalias on äh, võimalik äh, väga palju ära teha, Itaalias on väga palju konkurentsi ja kui me püüame teha ooperit ligipääsetavaks noortel, noortele, siis äh, tuleb seda kõike arvesse võtta. kultuuridevaheline dialoog, kas ooper saaks siin aidata äh,, oli üks küsimus, äh, lapsena viidi mind vaatama Aidat, see on ooper, mis räägib äh, armastusest, äh, rassidevahelistest suhetest, sõjast ning viimased sõnad rahu, ma annan teid, leidke rahu, seega muusika annab meile väga palju võimalusi kõigeks selleks, väga palju võimalusi, erinevaid vaatenurke ja kui me kuulame klassikuid, siis me tegelikult äh, näeme siin midagi väga sügavat, erinevad muusikud erinevatest riikidest, erinevad kogemused, tõepoolest muusikat on väga palju ja kui me seda kogeme, siis me tunneme, et me oleme osa millestki suuremast. teater on tõepoolest väga kitsas ringkond äh, Äh, ja muusika puhul vähemalt ei ole oluline see, kust sa pärit oled, kui äh, oled orkestri liige, äh, siis sa oled osa millestki suuremast ja see on lihtsalt üks näide sellest, mis on võimalik saavutada. Philadelphia näide muusika sellest filmist, see on tõesti väga hea Maria Kallas äh, samuti me nägime, kuidas selles filmis peategelane äh, Aidsi suri ja see film ka rääkis äh, lootusest, rääkis küll valust, aga ka valust, millest tuleb armastus, seega muusika on see, mis tegi selle filmi universaalseks. ja me oleme näinud, et kui me kasutame ära neid kogemusi, siis äh, me saame kasutada kõiki neid kogemusi Tom Hanks'i näitel, samuti muusika võib selle, need kõik äh, esile tuua, me saame e-, edastada seda sõnumit, mida ainult sõnadega ei ole võimalik esitada. aitäh ja lõpetuseks veel Toomas, palun. Jako uczestnik chciałem bardzo podziękować za tę Suur tänu! ma tahaksin kõiki tänada nende lahkete sõnade eest aitäh tänase ürituse korraldajatele. aitäh ka kõigile nendele inimestele, kes on valmis äh, jagama oma usku äh, inimeste headusesse, suur tänu ka nendele, kes korraldasid kunstitöökodasid, need inimesed on teinud seda tööd kogu oma elu ja ähm, osalised olid äh, kirglikud äh, arhitektuuri ja arheoloogia äh, õpilased, üliõpilased ja sellised inimesed nagu mina. minu uuringud ja minu eriala ei ole otseselt seotud selle selle teemaga, aga, aga see on midagi enamat kui äh, erinevate riikide inimeste kohtumine, vaid ka erinevate, see on ka erinevate huvidega inimeste kohtumine. Noh, veel kord suur-suur äh, tänu selle eest, et olite täna siin ja tutvustasite oma projekte. Need, kes siin olid, kindlasti leidsid, et need olid väga muljetavaldavad projektid ja ma võin vaid korrata, et jätkake samas vaimus ja üritage inspireerida ka teisi noori uusi projekte välja töötama, aga igal juhul kõige olulisem on see, et jätkake oma projektidega, need on tõesti suurepärased suur,, suur-suur tänu veel kord, et olite siin ja ja südamest õnnitlused ka selle puhul, et võitsite Karl Suure noorteauhinna. ja me teeme veel ka ühe foto jah, teeme veel ühe eh, perefoto, kus on siis meie kolm võitjat ja veel siia jäänud kultuurikomisjoni liikmed